ja, liebe kolleegid ja kolleegid, please take a seat. kallid kolleegid, palun võtke istet. Please take a, ja, me nehmen unsere. me jätkame oma tööga ning alustame kohe päevakorrapunktiga number kaksteist. meie arvamus vahearuande kohta räägime siis mitmeaastasest finantsraamistikust, kaasraportöörid on Ines Ajala Sender ja Herberian Herbrandi, härra Herbrandi on kohal ja tema saab ka kohe arvamust esitleda. Yes um,, thank you very much, madam. aitäh, esimees. kahjuks minu kaasraportöör ei ole veel siia jõudnud. ma tegelikult eeldasin, et tema alustab, aga ta pidavat olema juba teel siia nii et äh, äkki ma siis äh, tasakesi alustan ja täidan esimesed minutid esitledes arvamust, kuid tundes kaasraportööri, temal on kindlasti palju rohkem lisada kui minul. kõigepealt ma arvan, et on tähtis toonitada, et see komisjon ei peaks keskenduma nendele küsimustele, millega tegeleb eelarvekomisjon ehk see kogu summa, mis on kasutada ja nii edasi. ma arvan, et on väga hea, et kui meie keskendume hoopis sellele küsimusele, kas mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek on tehtud korrektselt, nii et me saavutame need eesmärgid, mis on paika pandud ja kas kõik kontrollid toimivad. nagu te siit sellest äh, arvamuse eelnõust ka lugeda saite, on meil hea meel komisjoni ettepaneku üle, aga on siiski teatud küsimusi, mida me tahame tõstatada, sest meil on kõhklusi selles osas, kas kurss on õige. ma meenutan mõnda neist. kõigepealt strateegiline kavandamine on väga tähtis kõigepealt tuleb paika panna poliitilised prioriteedid ja siis tuleb otsustada, milliseid vahendeid on vaja selleks, et neid eesmärke saavutada. tundub aga, et praegu käib see kõik siin täpselt vastupidi. poliitilised eesmärgid äh, ei ole praegu piisavalt üksikasjalikult paika pandud selleks, et neid siduda nende vahenditega, mida on vaja. ja see on täpselt see, mida me mõtleme ka siin, kui me räägime arvamuse strateegilisest kavandamisest. meil on kahju, et äh, seda uut mitmeaastast finantsraamistikku kasutatakse uute poliitiliste prioriteetide kehastamiseks, mitte nende peegeldamiseks. minu arvates peaks olema täpselt vastupidi, meil on väga hea meel selle üle, et komisjon soovib lihtsustada ja teiseks, et Äh, keskendutakse eelarves rohkem tulemuslikkusele. mis puudutab lihtsustamist, siis me usume, et komisjon saab minna isegi kaugemale kui see, mis ettepanekus kirjas. teiselt poolt äh, saame väga hästi aru, et nii parlament kui ka nõukogu peavad ka ise distsiplineeritumad olema mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisel minevikust teame, et parlament ja nõukogu on äh, teinud äh, ettepanekud palju komplekssemaks kui see ettepanek, mille esialgselt tegi komisjon. veel üks tähtis küsimus on lisandväärtuse loomine juba viimased paar aastat on kogu aeg räägitud sellest, kui tähtis on teatud kulutuste õigustamine ja põhjendamine ning äh, see tuleb ka kontrollikoja raportist väga hästi välja, et kuigi komisjon on paika pannud kriteeriumid Euroopa lisandväärtuse defineerimiseks, siis samal ajal neid kriteeriume ei kasutata. kui ma õigesti mäletan, oli neid seitse. tihti põhjendatakse Euroopa Liidu tasandil kulutusi just sellepärast, et siiamaani ei ole piisavalt lisandväärtust loodud. Äh, paindlikkus ja aruandluskohustus. me leiame, et oleme teinud päris häid äh, samme, kuid paindlikkuse osas on veel päris palju ära teha. muidugi kõik sõltub sellest, kas äh, raamistik on seitsmeks aastaks või viieks aastaks, meie vaatame seda kui üle mineku raamistikku, et äh, pärast järgmist finantsraamistikku peaksime me üle minema viieaastasele perioodile, aga ka isegi viieaastase perioodiga ei suuda me, me reageerida maailmas toimuvatele muudatustele, nii et meil on vaja rohkem paindlikkust siis lisamärkused kulutuste koht- äh,, kärpimiste kohta, mis puudutasid ÜPP-d ja ühtekuuluvuspoliitikat. me oleme teadlikud nendest kärbetest ja need valmistavad meile muret, aga meile valmistab muret ka ühtse põllumajanduspoliitika tõhusus. viimastel aastatel oleme väga paljudest raportitest, eriti just kontrollikoja raportitest lugenud, et äh, tõhusust mõistetakse väga erinevalt. kui lugeda ÜPP aruannet, mille avaldas Kontrollikoda märtsis, kui ma ei eksi, ÜPP tuleviku kohta, siis äh, nad vaatavad tõesti väga poliitiliselt seda ühist põllumajanduspoliitikat. räägitakse talunike ja talunike perede sissetulekut ja ainult sellega arvestatakse, kõik muud äh, sissetulekuallikad ei ole taluniku sissetulekuks. kui aga arvestada nendega, siis tuleb väga selgelt välja, et talunike perede sissetulek on palju rohkem kooskõlas teiste sektorite sissetulekutega. seda esiteks ja teiseks väga tugevalt on kritiseeritud maaelu arengut et tuleks rohkem keskenduda äh, kulutamisele, mitte tulemusele. ehk siis, et äh, raha eraldatakse nendele projektidele, kus on selge, et äh, kulud tekivad, aga pole üldse kindel, kas sellest on ka mingit tulu ja kas on võimalik ka tulemust näidata. nii et meie usume, et kuna üht, see põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on kärbitud, et siis programmide tulemuslikkuse tõhususe parandamisega saame me negatiivset mõju leevendada. aga ilmselgelt on tegemist küsimusega, millega tuleb tegeleda ja me teame, et poliitilisel tasandil on seda väga raske teha, sest paljud liikmesriigid keskenduvad raha saamisele, mitte aga sellele, kas raha teenib ka püstitatud eesmärki. eesmärki, mis on paika pandud Euroopa Liidu tasandil. see võib olla raske, aga ma tõesti leian, et see institutsioon peab just seda võitlust jätkama. ei, ma ei ole veel päris lõpule jõudnud enne kui ma tulen viimase punkti omavahendite juurde, tahaksin veel rääkida ka siin peavoolustamisest, kliimapoliitikale kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti kõikidest kulutustest peaks olema seotud kliimaga. see kõik näeb paberil väga hästi välja, aga me praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puhul nägime, et see ei toimi alati korralikult ning kriteeriumid, mis on paika pandud selleks, et äh, mõõta siis äh, peavoolustamisel tehtud edusamme, ei ole alati õige. väga paljud projektid on teretulnud ja head, väga paljud kliimaküsimustega seotud projektid aga ei näita mitte mingit, ei anna mitte mingit tulemust. nii et äh, eriti just äh, vahearuande puhul tulekski eriliselt pöörata tähelepanu sellele. ja lõpetuseks omavahendid. muidugi tegemist on suurepärase sammuga edasi. see, et komisjon on välja pakkunud uued omavahendite kategooriad, aga lähtudes nüüd parlamendi seisukohast nüüdseks juba aastaid, usume me, et see ei lähe piisavalt kaugele me teame, et tegemist on väga raske aruteluga, mida tuleb pidada liikmesriikidega, aga sellegipoolest me usume, et ähm, peaksime jätkama seda võitlust ja peaksime suurendama omavahendite osakaalu Euroopa Liidu eelarves. see on ka küsimus, äh, mis mängib tähtsat rolli vahearuandes ja sellele me peame siis ka piisava põhjalikkusega keskenduma. ning lõpetuseks, proua esimees, kuna Ines Ajala Sender jõudis just äsja kohale, siis saab tema teha nüüd ka enda märkused. aitäh ja kohe annangi sõna siis kolleeg Ajala Senderile, palun. aitäh, esimees. ma väga vabandan ma, mul oli lõunasöögi kokkulepe ja see lõunasöök kestis kauem, kui ma arvasin, mistõttu jäin natukene hiljaks. aga härra Herbrandi kohe kindlasti tegi teile juba suurepärase ülevaate meie töö kohta. meil toimus väga huvitav arutelu ja mul on väga hea meel, et meil õnnestus seda dokumenti parandada. seda ka tänu kolleegide tehtud äh, muudatusettepanekutele. tahan kolleegidele öelda lihtsalt nii palju, et äh, me võiksime teatud punktidega tegeleda ka siis, kui me hakkame eelarve täitmisele kinnitust andma ja suur tänu ka sekretäriaadile, et nad aitasid meil kõiki neid erinevaid osasid siin omavahel võrrelda. mitmeaastane finantsraamistik on väga kompleksne ja meie keskendusime siis tõesti nendele punktidele, mis on eelarve kontrolli komisjonile tähtsad. kohe kindlasti oli väga hea mõte see, et see osa öö, eelarve osa pandi kokku omavahenditega ma arvan, et arutelus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle on väga tähtis ka see, et parlament äh, räägib siin liikmesriikide ja nõukogu vastutusest. siis, kui meil on vaja Euroopa eesmärke ka piisavalt rahastada ma arvan, et kõik need erinevad äh, välja toodud punktid on äh, positiivsed, nii et olen rahul. aitäh järgmisele komisjon ja härra Schwarz, ah, teda ei ole kohal. osakonna asejuht proua Korrova. aitäh. aitäh kaasraportööridele. me hindame kui seda, et meie ettepanekust väga paljud positiivsed äh, ettepanekud on ka selles arvamuses kirjas, aitäh ka konstruktiivsete ettepanekute eest teistes valdkondades. kõigepealt äh, alustaksin üldisest strateegiast. meenutaksin teile, et äh, komisjoni ettepanek on äh, laiapõhjaline ettepanek, mis on kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega. Äh, prioriteete hakati paika panema valge raamatu menetlusega ning äh, seda tehti siis Bratislava ja Rooma tippkohtumistel. tegemist on selge poliitilise strateegiaga, arutelud jätkavad selle üle ja ka uue mitmeaastase finantsraamistiku üle enne seda toimus ka eelnevalt tehniline etapp, kus me siis vaatasime ka eelnevaid kulutusi ja kulutuste hinnakonna aluseks siis meie mitme, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekule. ja selles kulutuste hinnangus me vaatasime siis ka täpselt, mis toimib ja mis mitte ja selle põhjal tegime siis ettepanekud uueks mitmeaastaseks ähm, finantsraamistikuks. erinevad kriteeriumid, mis äh, Euroopa Liidu rahastamise analüüsidokumendis olid kirjas, neid kasutati nüüd ka siin ja see kulutuste hinnang avaldati teisel mail koos äh, töödokumendiga ja peale selle oli veel lisa sellele mitmeaastase finantsraamistiku teatisele, kus äh, kõik uue mitmeaastase finantsraamistiku programmid poliitikavaldkondadega on kirjas ja seal on kirjas ka see, millist äh, lisandväärtust me nendes näeme. meil on väga hea meel, et see et te olete nõus selle eelarve uue ülesehitusega, seda nüüd lihtsam lugeda, sellest saavad ka kodanikud paremini aru ja on võimalik siis ka vastu võtta lihtsamalt otsuseid iga-aastaste eelarvete kohta. nii et me mitmeaastase finantsraamistiku ülesehituse üritame nüüd kooskõlastada iga-aastaste eelarvete ülesehitusega. et me oleme siia välja toonud poliitika äh, Äh, klastrid äh, ja asendanud siis äh, need erinevad read eelarves klastritega. nüüd Kontrollikoja soovitused tulemuslikkuse kohta, me arvestasime nendega, me leiame ja et me töötasime välja korraliku raamistiku, kus nii eesmärke kui ka tegureid on vähendatud, tegemist on sektoripõhiste ettepanekutega ja nendega seotud programmidega ning me kasutasime jällegi tegureid ja eesmärke, sest me leidsime, et see on mõistlikum kui lihtsalt eelarve täitmise hindamine. suur tänu ka märkuste eest paindlikkuse kohta. me tõesti pingutasime selleks, et uus äh, mitmeaastane finantsraamistik oleks paindlikum me vaatasime üle praegused paindlikud ja erimeetmed äh, ja nägime, et nendest on väga palju kasu olnud siiamaani, et nad on vajalikud. nüüd äh, vaadates seda üldpilti mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, siin on kaks küsimust, mis olid väga tähtsad, millest me lähtusime Äh, kohalikud prioriteedid esiteks ja teiseks see, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. pidime arvestama sellega, et üks äh, suur Euroopa Liidu eelarvesse sissemaksja lahkub, pidime kõik kulutused Euroopa Liidu eelarvest üle vaatama ja sellepärast tegime siis ettepanekuid kärbeteks lähtusime siin kahest suurest plokist, ühtsest põllumajanduspoliitikast ja ühtekuuluvuspoliitikast. sest me eeldame, et ÜPP-le võib äh, eraldada vahendeid poole võrra vähem pärast seda, kui Ühendkuningriik on lahkunud. peale selle on meil uued poliitilised prioriteedid, mis on seotud äh, julgeoleku, sisserände, digitaliseerimisega ja nii edasi ja me palusime liikmesriikidel Euroopa Liitu rohkem sisse maksta eh, selleks, et leida siis kattevahendeid ja teiselt poolt me tegime siis ka ettepaneku omavahendite kohta, aga minu kolleeg Emmanuel Manson võiks siis eh, omavahendite küsimust kommenteerida, sest tema selles küsimuses ekspert. aitäh, palun, eh, saate siis ka kohe sõna tere pärastlõunat, aitäh ka kaasraportööridele. suur tänu kõigile, et toetate meie ettepanekut ja tahaksin selgitada mõningaid punkte, mis te tõstatasite. kõigepealt, et me oleksime võinud minna kaugemale, jah, tõesti. aga me ma tahaksin siiski räägida, rääkida, miks me sellise ettepaneku tegime, oleksime võinud teha ühe ettepaneku, aga me pakkusime välja kolm uut katteallikat ühe asemel. me näiteks pakkusime välja, et tuleb üle vaadata praegused omavahendid, mis sõltuvad kättemaksust, me ütlesime, et me võiksime äh, kogumiskulusid vähendada ja me võiksime ka tagasimaksete süsteemi kaotada Need äh, elemendid võivad tunduda küll ükshaaval vaadates väikesed, aga kui need kokku panna, siis on tegemist päris äh, suure summaga. tegemist ei ole tõesti revolutsioonilise lähenemisega, sest ta peab kinni pidama praegu kehtivast raamistikust, kuid me mitmekesistasime katteallikaid ja see tähendab seda, et äh, sissetulekuallikad on rohkem seotud äh, poliitikavaldkondadega ja samamoodi on nüüd äh, sissetulekud rohkem seotud kas liikmesriikide majandustsüklitega ja sellega, mis seal toimub. see tähendab seda, et Euroopa Liidu sissetulekud mängivad nüüd suuremat rolli kui varem ja ma tõesti leian, et me seadsime päris kõrged eesmärgid. teiseks, lihtsustamine. siin võiks öelda, et jah, tegemist on väga kompleksse küsimusega, kui me siia viime sisse uued äh, allikad. kõik uued omavahendid on äh, välja kujundatud lihtsalt ja nad on kooskõlas äh, olemasoleva seadusandega ühtne konsolideeritud ettevõtete tulumaksubaas. see küll praegu ei kehti, aga kui see kehtima hakkab, on ta kooskõlas praeguse seadusandlusega. sama kehtib ka plasti kohta. ma selgitan, kuidas see töötab, sest see oli üks punkte teie arvamusest. plasti küsimus on lihtne küsimus sest see on kooskõlas äh, plastipaketiga põhimõtteliselt äh, plastjäätmed, mida ei taaskasutata, nendele ähm, jäätmetele siis ühe kilogrammi kohta oleks maks kaheksakümmend senti. see on nii, kuidas me seda arvestaks. see ei ole lisakoormuseks, sest liikmesriigid juba praegu on nii komisjonile kui ka Eurostatile vastavat statistikat edastanud sest meil on siin äh, kohustuslikud eesmärgid äh, plastijäätmete vähendamiseks. seega me ei tekita siin lisakoormust, otse vastupidi, me leiame, et meil on võimalik statistika kvaliteeti parandada, sellepärast et Eurostat jätkab seda tööd, mida nad on juba siiamaani teinud. ja see uus ülevaadatud äh, seadustik maikuust aitab meil ka statistikat parandada, nii et me oleme üpris veendunud, et tegemist on hea ettepanekuga ja see stimuleerib ka liikmesriike siis täitma neid plastjäätmete vähendamise eesmärke. kolmandaks, tahan toonitada, et me võtsime tõesti vastu väga palju rakendusakte selleks, et kõik see süsteem ka toimima hakkas. kontrollid on olemas. Neid rakendatakse kooskõlas komisjoni teenistustega otse ja me ei soovi siin bürokraatiat või administratiivset äh, koormust äh, kontrollidega tõsta. kuid selleks, et see protsess oleks äh, toimiv ja sujuv, on meil tõesti neid kontrolle vaja selleks, et hiljem eelarve täitmisele ka kinnitust saada. suur tänu äh, teile toetuse eest. ja kui olen valmis ka vastama teie küsimustele, kui teil jäi veel midagi segaseks. aitäh aitäh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmas oktoober, kas raportöörid soovivad veel sõna saada? kuna ükski kolleeg arutelus ei toiminud, kolleeg Gerbrandi raputab pead, kolleeg Ajala samamoodi, siis on sellega see päevakorrapunkt ammendatud ja me läheme päevakorrapunkti number neliteist juurde, tegemist on Kontrollikoja eriaruandega. ei, vabandust, kolmteist siiski enne ütleb esimees järgmine punkt on punkt kolmteist, ettepanek number kolmteist null kolm. raportööriks on kolleeg Voon, keda ei ole ka enam kohal, nii et kolleeg Ayala asendab teda ja palun Sí, gracias, eh, señora presidenta. Suur tänu, Tregoon saadab siia oma vabandused. tal langes mitu üritust samale ajale ja ta ei saa siin viibida. nüüd üldiselt võttes soovis ta öelda järgmist. kõigepealt ähm, kaks mikrofoni on sees ja heli ähm,, helis olid häired. nüüd äh, kõneleja jätkab ja ähm, ühesõnaga äh, raportöör arvab, et liikmesriigid äh, peaksid rahul olema uute sätetega, need on rakendatavad äh,. reservi saaks kasutada struktuurireformideks aga teisest küljest äh, need uued muudatused on esialgset ettepanekut lahjendanud ja õõnestavad ka ühtekuuluvuspoliitikat. tulemusreserv äh, peaks äh, lahendama kõikide fondide probleemid see reserv, reserv on tähtis ja oluline oleks võib-olla esialgsete mõõdete juurde kin-, kindlaks jääda. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peab komisjon kõik need programmid uuesti läbi vaatama ja seetõttu soovime meie, et äh, toodaks välja täpselt äh, need arvutusmeetodid, mille järgi siis saaks kindlaks teha, millised vahendid reservi jäävad. nii et liikmesriigid saaksid juba otsustada, milleks reservi kasutada. milliste programmide jaoks, projektide jaoks, milliste eesmärkide saavutamiseks, see oleks väga hea. ühtekuuluvusfondid on liikmesriikide jaoks eluliselt tähtsad kardame, et äh, uus määrus võib kaasa tuua viivitusi ja teatud äh, finantsilise ebakindluse. alguses mõeldi, et tulemusreserv on nagu preemiaks, aga nüüd langeb see ära. Äh, igal juhul Derek Vaughan on sellisel arvamusel ja eelarvekomisjoni kolleegid on öelnud, et et äh, Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole rahuldav ja Derek Vaughan alga, arvab, et äh, see praegune tekst tuleks tagasi lükata. niisiis, need olid raportööri ehk arvamuse koostaja seisukohad, kes on sotsialistide ridadest uh,. Thank you, madam Ayala Sender. suur tänu, proua Ayala Sender, et edastasite meile härra Terek Vooni mõtted. lisaks minule tundub, et teisi küsimuse eh, esitajaid ei ole. meie komisjon on juba selline ja nüüd mina tahaksin kõigile teada anda seda, et eh, muudatusettepanekute tähtaeg komisjonis on esimene oktoober kell kaks pärastlõunal ja hääletus on ette nähtud kolm päeva hiljem, neljandal oktoobril. seega võib-olla nüüd komisjon soovib sõna. Teil on igati õigus sõna võtta, aga palun lühidalt. Thank you, Chair um.... suur tänu. komisjon sooviks äh, tõesti paar sõna lisada, me ei taha teie kannatust proovile panna, aga põhimõtteliselt soovib komisjon selle ettepaneku kohta öelda, et ähm, tegemist on valikuvõimalusega liikmesriikide jaoks, see tähendab seda, et äh, ettepanek suurendab liikmesriikide rakendusvõimalusi ja paindlikkust seda ei saa kuidagi tõlgendada kohustusena liikmesriikidele. liikmesriigid võivad otsustada, et need vahendid, mida tulemusreservi kavandati edastada, äh, lähevad kasutusse e, e, ja e, nende abil saab struktuurireformide kohustusi või eesmärke täita. see on siis komisjoni esimene seisukoht. nimelt äh, liikmesriikidele antakse valik valida. me ei taha muuta ühtekuuluvuspoliitikat, vaid tõhustada seda, võimendada seda. ühtekuuluvuspoliitika ja üleüldse tõukefondid on alati silmas pidanud Euro Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse restruktureerimist või struktuurimuutuste sisseviimist ja oluline on nüüd motiveerida liikmesriike tõukefondide kaudu ja meie ettepanek ongi suunatud sellele. nüüd vastuseks äh, nendele märkustele, mis tehti äh, näiteks äh, selle kohta, võtta, eh, justkui tulemusreserv oleks midagi, mis oleks pidanud preemiaks olema, siis mina sooviksin öelda, et tulemusreservi on isegi eh, aruteludes karistuseks peetud. ja nüüd positiivne eh, motivatsioon, stiimul Äh, on ette nähtud äh, siis äh, kindlasummaliste maksetena, et liikmesriigid suudaksid oma reforme ellu viia ja tõesti, see peab nüüd olema motivatsiooniks. selline võimalus on nüüd olemas ja nüüd need kaks elementi, millest ma tahtsin rääkida, neid ma kirjeldasin, see ongi kõik, tänan. jah yeah okei okay. uh,. Thank you very much. suur aitäh teile, komisjon. mulle tundub, et nüüd me võime järgmise päevakorrapunkti juurde minna ja see on kontrollikoja aruanne number kakskümmend kaks, murd kaks tuhat kaheksateist, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmis, eh, andmine siin on ka härra Rimantas Satsius Euroopa Kontrollikojast, tere tulemast. ja meie raportöör on samuti siin. ja ma arvan, et ähm, ka raportöör peaks alustama ja siis on teda võimalik kritiseerida. I will try äh, as possible and concentrate on alustab Kontrollikoda, ma äh, äh, katsun lühidalt teha ja rääkida tõesti nendest probleemidest, millega teie komisjon tegeleb. ma kavatsen ka kultuurikomisjonis seda Euroopa Parlamendis tutvustada ja ma usun, et ähm, veel mõned äh, aspektid on olulised. me auditeerisime aastatest, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat tuhat eh, seitse, eh, kaks tuhat kakskümmend Erasmuse programmi kuusteist miljonit ja eh, vaatlesime, kuidas tõhustatakse õppevõimet, see oli kaks koma kolm miljonit üliõpilast, personali liikus selle programmi abil ringi ning sai sellest kasu Äh, mida mina tahaksin öelda, ma ei hakka siin reklaami tegema, mulle tundub, et sellel ei ole vaja reklaami teha, eelmine aasta, kui äh, see programm tähistas oma kolmekümne aastast äh, tegevust, tehti seda, aga nüüd Erasmus pluss hõlmab juba palju erinevaid programme, mis varem kandsid teistsuguseid nimed, Erasmus on saanud brändi nimeks ja on muutunud tõesti ülemaailmseks programmiks. kolmkümmend kolm programmiriiki eh, osalevad selles programmis, kakskümmend seitse liikmesriiki, erinevad asutused, viis eh, suurt riiki väljaspool Euroopa Liitu osalevad seal Türgi, Norra, endised, endine Jugoslaavia vabariik, eh, Makedoonia, Island, Liechtenstein ja meil on ka partnerriigid sada nelikümmend viis riiki. palun ärge paluge, et ma peaksin neid üles lugema. alustasime üldiste ja konkreetsete eesmärkide analüüsist, mis on kirja pandud praeguse programmi määruses miks ma sellest räägin, see oli hea alustus eh, meie auditeerimisele, eh, hea algus ja me vaatlesime ka selles valguses nüüd uut ettepanekut järgmiseks finantsperioodiks ja meile jäi mulje, et järgmisel rahastamisperioodil enam ei saaks kasutada niisugust lähtepunkti, sest ees, eesmärkide hierarhia mm, muutub. vaatasime siis kõigepealt isikuid, need äh, õpilased, personal, äh, kes äh, välja, välismaal õpivad ja saavad uusi oskusi. tegemist ei ole lihtsalt liikumisega, vaid sellel on eesmärk ja teiseks samuti oluline eesmärk on see, et organisatsioonid saavad siis oma tööd täiustada, uuendada, uuendusi sisse viia ning muutuda rahvusvahelisemaks konkreetsed eesmärgid on samuti kirja pandud määruses. nüüd öö, äh, otsene juhtimine tähendab seda, et meie käisime koha peal viies riigis, üks nendest oli ka väljaspool Euroopa Liitu ja võib-olla see öö, ähm, on vähem tähtis, aga äh, räägiksin, mida me tegelikult hindasime või auditeerisime. Äh, hindasime tulemuslikkust, see on üsna tüüpiline ülesanne kontrollikojas ja teiseks vaatlesime, kas programmil on ka Euroopa lisandväärtus. nii nagu öeldi äh, varasema, eelmise päevakorrapunkti puhul, äh, komisjon tegi MFF-i mitmeaastase finantsraamistiku ees et, e-, raamistiku ettepaneku ja tegi, tegi selle koostöös parlamendiga et ka meie ähm, jaoks oli töö keerulisem, meie pidime hindama äh, programmi ja üsna äh, riskantne oli see töö ka, sest äh, me ei tahtnud ähm, kedagi ju ärritada. mis tahes kriitika võiks programmi ohustada, arvati. This is a task of auditors to objectively meie muidugi lähtusime tõenditest eh, ja eh, töötasime objektiivselt ja tulemuslikkusega oli ka probleeme. sellest räägin hiljem, aga Euroopa lisandväärtus oli veelgi olulisem aspekt. kontrollikoda tõesti võib-olla esimest korda oma töös üldse hindas seda keerulist kontseptsiooni detailselt, nüüd on see poliitiliselt tuntud, kõik kasutavad seda poliitikas. aga mis on Euroopa lisandväärtuse sisu? see on natukene keeruline püüdsime eh, kuidagi kvantitatiivselt mõõta eurodes Euroopa lisandväärtust erinevate programmi elementide kaudu. see meil päris ei õnnestunud, aga ma ütleksin, et mm, me nagu täpsustasime seda, mis on Euroopa Liidu lisandväärtus. ja eh, vaataksin seda lühidalt, kuid kõigepealt tahaksin öelda, et Euroopa lisandväärtus on mm, äh, midagi sellist, äh, mida seostatakse näiteks programmidega ja Erasmus pluss on muutunud äh, nii populaarseks ja seda hinnatakse võib-olla isegi rohkem kui eurot, mis Euroopa Liidule hinnangu andmisel on äh, tähtsuselt neljandal kohal. nüüd, mis tahes viga selle programmi rakendamisel äh, või äh, vale kalkulatsioon võiks seda brändi ohustada, meil ei ole mingit õigust seda kuidagi ohtu seada, see on e, e, kõigile eurooplastele kuuluv programm. E, programm loob Euroopa lisandväärtust erinevas vormis ja ma pean nüüd rõhutama, et praeguses määruses on üks artikkel, mis kirjeldab enam-vähem täpselt seda, mis peaks olema selle programmi Euroopa lisandväärtus ja kuidas seda tuleks mõista. sellist samasugust artiklit järgmises finantsraamistikus ei ole ja mulle tundub, et see on miinuseks. nüüd äh, seadusandja äh, samas ei olnud suutnud ette näha sugugi kõiki lisaväärtusel võima-, võimalusi Euroopa Liidu programmides. Sui generis on muidugi see programm iseenesest riikideülene ja annab Euroopa Liidu lisandväärtust ta on objektiivne, äh, läbipaistev, äh, kõik hindavad seda, me kontrollisime, see on kõik olemas, aga on probleeme, mis tekivad täiesti tahtmatult selles programmis. annan teile kolm näidet. Erasmuse kõrge, kõrghariduse harta kõrgharidus andvad õppeasutused nõuavad seda, selle alusel saab hinnata, kas, kas õppeasutus on äh, suuteline või kas ta kõlbab osalema Erasmus pluss programmis. ja me avastasime, et selle harta, see harta on muutunud nagu äh, nagu kvaliteedimärgiks ja isegi need kõrgkoolid, mis ei osale programmis, on seda endale taotlenud, seda märki. see on üle-euroopaliseks kvaliteedimärgiks muutunud. teine näide. Erasmus pluss on loomulikult naabruspoliitika osaks muutunud. seda muidugi sooviti, sest naabruspoliitika eelarverealt antakse Erasmusele ka natuke raha. aga tuleb nõustuda sellega, et Erasmus pluss on muutunud oluliseks tööriistaks nii-öelda Euroopa diplomaatia pehmes mõjuvõimus sada nelikümmend viis partnerriiki üle maailma on ikkagi päris äh, uhke näitaja. ja võib-olla, kui tulevikus hakatakse Erasmus pluss üksikprojekte rahastama, tuleks arvesse võtta seda aspekti ja siis ka korralikult finantseerida projekte, kui on muidugi raha või kui on vaja valida projektide vahele, siis tuleks just selle näitaja alusel anda projektidele prioriteete. nüüd näiteks kutseõppe küsimus mobiilsus kutseõppes alguses ei olnud sugugi nii äh, laialdane, aga nüüd on see äh, äh, projekt end äh, tõestanud, osalejate arv on oluliselt kasvanud ning see äh, õppimisvõimalus on muutunud väga atraktiivseks nagu te teate, et ühiskond on kihistunud ja kõrghariduse vallas on, on ühiskonna struktuur ka peegel, peegeldunud. me teame, kes läheb kõrgkoolidesse ja nii edasi, see on ülemaailmne tendents. aga teisest küljest kutseharidusse lähevad äh, tavaliselt äh, mitte nii jõukate perede lapsed ja kui neile nüüd uue programmiga antakse ka reisimise ja õppimisvõimalus välismaal, siis see on tõesti väga hea. see arvestab ka nii-öelda äh, niisuguste peredega, kes ei ole eelisolukorras. probleem on nüüd selles, et see kategooria on liikmesriikideti erinevalt defineeritud. annan teile lõikest kuuskümmend kaheksa näite, Hispaanias on kõik üliõpilased, kes riigi stipendiumi saavad, selles ka kategoorias, kes on nagu vaesemad Äh, see valdkond on midagi, mis ei ole harmoneeritud, disadvantage students ehk ähm, va-, äh, viletsamas olukorras olevad üliõpilased või õpilased, et see ei ole selline kategooria, mis oleks ühtlustatud Euroopa Liidu liikmesriikides, võib-olla oleks kasulik nendest erinevustest kuidagi üle saada. nüüd tulemuse puhul, tulemuste puhul vaatasime äh, neid näitajaid, mis on määruse lisas. ja äh, saime aru, et need ei ole konkreetsete eesmärkidega kooskõlas. Äh, räägin lähemalt. tegevusi, millega panustatakse programmi ja programmi tulu, tulemusi te, mõõdetakse hästi ja õiglaselt aga programmi mõju ei mõõdeta. me saame aru, et see on muidugi keeruline ja me peaksime kuidagi üheskoos järele mõtlema selle üle, lihtsalt selleks, et paremini hinnata tulemuslikkust. ja selle põhjal siis ka edaspidi ressursse jagada me peaksime konkretiseerima Erasmus pluss programmi mõju mitte kõigi meetmete mõju üldiselt, aga just konkreetselt vaatleme näiteks, kui palju mõjutab Erasmus pluss näiteks õpilaste edaspidist tööhõivet. ma tean, et äh, juba alustati äh, Äh, Erasmus pluss vilistlaste registreerimist äh, ja soovitakse luua vastav andmebaas, vilistlaste andmebaas ja tõesti, päris tore oleks äh, tulevikus näha, kuhu need inimesed on jõudnud, et, et milline mõju on olnud sellel et õpilased on Erasmus plussis tööta-, osalenud, kas see on mõjutanud nende tööhõivet, õpitakse välismaal, aga ma rõhutan, tööd peaksid nad saama oma koduriigis. niisiis, need olid minu kriitilised märkused tulemuslikkuse kohta, tegime siin oma soovitused Äh, ma juba ka nimetasin enamust nendest. ja võib-olla äh, lõpetuseks ütleksin, et äh, skeemi peaks täiendavalt lihtsustama. kui me soovime osalejad paremini kaasata, siis on vaja mm, rohkem lihtsustamist. ja siis suudaksime me ka minna edasi selle väga tähtsa programmiga, mis on väga hea. suur tänu tähelepanu eest. hea meelega vastaksin teie küsimustele, kui need on, kuulaksin raportööri, tänan. suur tänu. härra Sotšius, nagu ma lubasin, jääb Trump siin kaardimängus raportöörile, nüüd seega annan äh, sõna Frederik Niimaierile komisjonist, palun. Merci, monsieur le, le president, d'abord la, la.... suur tänu, härra esimees, kõigepealt Euroopa Komisjon soovib kontrollikoda tänada suurepärase koostöö eest Erasmuse tulemusauditi läbiviimisel. see on väga tähtis selleks, et ette valmistada järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja järgmist programmi komisjon jagab selle, selle auditi tulemusi, me, meil on hea meel nende üle, on näha, et programmil on erinevaid võimalusi lisandväärtust anda. ta on väga tunnustatud, sellest on kujunenud brändi nimi, ta on populaarne ja kvaliteedimärgiks saanud ka kõrg, kõrgkoolidele Äh, ja samuti nõustume sellega, et on vaja lihtsustada programmi. nüüd äh, programmi Euroopa lisandväärtus, jällegi me oleme täiesti ühel meelel kontrollikojaga, eile teie kolleegid äh, eelarvekomisjonist rääkisid Erasmuse tulevikust kõneldes ka sellest, et komisjon peaks kahekordistama või isegi kolmekordistama eelarvet sellele programmile, nad on veendunud, et noorsoosse investeerimine on investeering Euroopa tulevikku. aga komisjon muidugi mõistab, et isegi kui äh, programm toimib väga hästi, selle tulemuslikkust võib veelgi paremini mõõta, komisjon muidugi arvestab ja kontrollikoja soovitustega kavatseb soovitusi arvesse võtta ka uue programmi koostamisel, näiteks vaatasime läbi äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal juba need summad, mis lähevad äh, programmi, äh, vaadatakse uuesti üles kahe tuhande kahekümnendal aastal ja nüüd me oleme näinud ette ka uue õigusliku aluse koostamist ning seda selleks, et rohkem inimesi saaks kaasata ja samuti on oluline ka mõte ähm, vilistlaste andmebaasi kohta, tõesti tahame küsida int-, äh, elektrooniliselt ainult üks kord andmeid, et need oleksid siis olemas. Äh, kasusaaja või osaleja peab minimaalsel arvul informatsiooni siiski meile andma, et me saaksime analüüsida, kes osaleb, kui palju osaleb, äh, mida on tehtud ja mida edasi teha nagu te ütlesite siin ähm,, veamäär on, on vahendite kasutamisel olnud väga madal, aga noh, see, mida tulevikus on vaja teha, sellest ma juba rääkisin. Erasmus on äh, ka nii-öelda simplified cost options äh, pioneer, äh, lihtsustatud kuluvalikud on kasutusele võetud ja tulemusi on juba saavutatud. tahame veelgi paremaks muuta ligipääsetavust sellele programmile edasi seoses soovitustega kriteeriumide kohta, ähm, millega mõõta tulemuslikkust, komisjon äh, arvab, et äh, mingisuguse tulemuslikkuse ja mõju alusel ainult ei saa raha jaotada. Äh, tegemist on siiski pika, pika perioodiga, need kriteeriumid, mida me praegu kasutame, puudutavad just tulemusi konkreetseid tulemusi ja rahade kasutamist. tänan. aitäh ja nüüd anname sõna raportöörile ning minu küsimus teile. mida arvate teie meie täidesaatva haru panusest sellesse arutellu? Sì, grazie, grazie presidente. Io innanzitutto voglio ringraziare il rappresentante della Corte dei Conti. suur tänu kõigepealt soovin tänada Kontrollikoja esindajat härra Satši just äh, suurepärase töö eest, mille ta selle aruande juures on teinud. esitlus oli tõesti väga põhjalik. me püüame ju uurida sellise programmi üksikasju, mis on tõepoolest muutumas äh, üle-euroopaliseks ja see on väga mitmekülgne programm seda programmi on kirjeldatud ka kui kvaliteedimärgist ja nii see tõepoolest on, see programm väärib toetust äh, ka tulevikus. mis puudutab kontrollikoja analüüsi, siis äh, kommenteeriksin mõnda punkti, mis on eriti tähtsad. oleme juba kuulnud äh, üht-teist nende punktide kohta, aga võib-olla saab komisjon täpsemalt selgitada. kriitilised punktid muidugi äh, ei tähenda, et programmil ei oleks äh, pika aja jooksul olnud äh, tõepoolest äh, suurepärane lisandväärtus, aga kritiseerida siiski üht-teist saab. mina rõhutaksin mõnda punkti, mida mina olen märganud ja millele tegelikult viitas ka kontrollikoja esi-, esindaja rõhutaksin just neid punkte, mille kohta kriitika endiselt kehtib. esiteks tuleb tuvastada näitajaid, hindamismeetodeid, mille abil Euroopa lisandväärtust äh, hinnata, selleks et äh, tuua välja konkreetsem lisandväärtus ning see, kuidas see on seotud äh, programmi eesmärkidega ning need näitajad, mis tuleb tuvastada, peavad armes, arvesse võtma selle programmi mitmekülgsust ja pikaajalisust. samuti ei pea, tuleb arvesse võtta Erasmus pluss programmi pikaajalisi mõjusid. ma arvan, et erilist tähelepanu ja eriliselt põhjalikku tähelepanu vajavad äh, kvaliteedinäitajad äh, just mainitud põhjustel. ka kontrollikoja esindaja mainis, et ei ole ehm, ühtselt paika pandud ehm, definitsiooni ehm, kehvemas seisus osalejate jaoks, see tähendab, et riikideüleselt on keeruline programmi mõju hinnata ma arvan, et oleks vaja just selleks, et liikuvust suurendada ka kehvemas seisus äh, isikute jaoks selle programmi raames, selleks on vaja täpsemaid andmeid, konkreetsemaid andmeid selles küsimuses ja et need andmed oleksid ka kättesaadavad. järgmise Erasmus pluss programmi perioodi jooksul peaks komisjon äh, too, tulema välja harmoneeritud määratlusega nende programmis osalejate jaoks, kellel on vähem võimalusi. samuti tuleb üht-teist lihtsustada, näiteks kindlamäärilised toetussummad võt-, peaksid võtma arvesse ka elatustaset erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, kindlamäärilised toetused pidid äh, seda lihtsamaks tegema, aga me oleme kuulnud ka probleemidest, eriti mis puudutab reisikulusid. selline kauguse äh, ja lõikude süsteem ei võta arve, arvesse erinevusi äh, kulutustes liikmesriigiti, eriti just kui me räägime kaugematest ääremaisematest stardipunktidest kehvemas seisus osalejate puhul me peame kaaluma ka võimalust äh, ka selles äh, aspektis midagi ära teha, näiteks eelrahastamine liikuvuse jaoks äh, Erasmus plussi põhivaldkondades üks äh, küsimus, millest ma rohkem sooviksin rohkem teada, nimelt äh, keeleõppe tugi Erasmusel. Äh, veebipõhine keeleõpe on väga kasulik vahend kindlasti selleks, et mitmekeelsust edendada kui kasutatakse keeleõppeks veebiplatvormi, siis äh, kindlasti on selline lähenemine kasutajate jaoks äh, sõbralikum ja võimaldab pakkuda laiemat valikut kursustest. sellegipoolest kutsutakse Kontrollikoja aruandes üles taastama äh, traditsioonilisi keelekursuseid ja see tasub samuti kaalumist. veebipõhine õpe ja klassiruumi õpe peaksid äh, olema teineteist täiendavad äh, ning võrdsed. ning kokkuvõtteks äh, liikuvus doktoriõppe puhul, siin juhib kontrollikoja analüü-, aruanne tähelepanu uuringule, millest nähtub, et on vaja toetada suuremat isiklikku liikuvust. praegu tundub, tunduvad need ajapiirangud olevat liiga äh, ranged. Need peaksid olema vastavuses erinevate doktoriõppe äh, laiemate ajakavadega ja minimaalselt kestma üks kuu. ning viimane konkreetsem märkus äh, õppelaenu tagatisrahastu, see rahastu loodi selleks, et toetuse saajaid kaitsta, aga me ei ole näinud, et see oleks olnud eriti edukas. aruandes on ka Kontrollikoda sellele tähelepanu juhtinud, ettepanekut ei ole Äh, programmiperioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse uuesti esitatud, äh, seega tahtsin komisjoni tähelepanu sellele juhtida ja küsida, mida komisjon sellest arvab. ning äh, kokkuvõtteks muidugi jätkame me kõik tööd selle dokumendiga ja nendes küsimustes, suur tänu Kontrollikojale ja komisjonile tehtud töö eest hoolimata minu kriitikast äh, nendes punktides, mida saaks veel parandada, on tegemist väga tähtsa programmiga, mis äh, väärib ka edaspidi toetust just äh, selle väärtuse tõttu, mille see, mida see toob kõigile eurooplastele. suur tänu, proua raportöör ning lõpetuseks sooviksin anda sõna komisjoni liikmetele, härra Zeller ja proua Ajala Sender soovivad sõna võib-olla kaks minutit, kuna olete, esindate suuri fraktsioone

mul on väga hea meel, et me, ma olen saanud võimaluse rääkida ka Erasmus pluss programmist just positiivses võtmes. on väga oluline, et me seda teeksime, kuna Erasmus plussist tuleneb äh, tõeline li-, Euroopa lisandväärtus. see programm on äh, mõjutanud ja mõjutab ka tulevikus kodanikke väga positiivselt, aitab luua noortevahelisi suhteid üle Euroopa ja seda lisaks hariduslikele aspektidele. see on väga positiivne element Erasmus plussi programmi juures kuid tundub, et kontrollikojale ei ole see väga suurt muljet avaldanud, ma mõnest punktist ei saagi täpselt aru, mida kontrollikoda silmas peab. esiteks äh, öeldakse, et kvaliteedi näitajad äh, peaksid äh, tuginema osalejate arvamusest, arvamus saadakse teada vestluse käigus Äh, tehakse ettepanek äh, tuvastada veel tulemusnäitajaid, millele kontrollikoda täpsemalt siin äh, viitab, kuidas me saame parandada sellist programmi, kuidas saaks seda veel paremini teha, kui inimestelt vestluse käigus küsides seega tahaksin ma aru saada, millised näitajad need on, millele siin kontrollikoja aruandes viidatakse? mis oleks siis parem, kui programmis osalejatelt küsimine? teiseks, mis puudutab õppelaenude tagatist äh, Äh, see, see, neid tendentse me oleme näinud Ameerika Ühendriikides, meie loobusime sellest, aga püüame neile kümme aastat hiljem uuesti järele jõuda, selline olukord on meil õppelaenudega seoses. Euroopas on suurettevõtted, kes teenivad õppelaenude pealt miljoneid, aga omalt poolt äh, vastutasuks nad suurt ei paku Erasmus pluss on väga positiivne Euroopa programm, kas me tõesti tahame survestada üliõpilasi, et nad äh, võtaksid laenu, me ju näeme, mis toimub Ameerika Ühendriikides, kui suur on äh, üliõpilaste laenukoorem pärast lõpetamist, on see nagu veskikivi neile ülejäänud eluks kaelas. Neile öeldakse, et õppelaenud on äh, fantastilised, aga hiljem läheb aastakümneid selleks, et võlg tagasi maksta. seega tahaksin ma teada täpsemini, mis on kontrollikoja loogika, kui nad äh, väidavad, et äh, õppelaenud on äh, atraktiivne vahend siin programmis, me räägime siin noortest inimestest, kes soovivad äh, tulevikus kindlaid töökohti, teame, et pärast õpinguid äh, ei ole see tihti nii. edasi kontrollikoja auditid, Erasmuse visiidid kolmandatesse riikidesse, me teame, et seal on sageli probleeme viisadega ning äh, naaberriikide õpilased ei soovi sageli nendes programmides osaleda, aga tähtajad ning tähtajad viisa saamiseks on lõpuks üsna lühikesed. suur tänu. vabandust, härra Zeller. Um, ja suur tänu. muidugi Erasmus plussi programmi puhul kuuleme kogu aeg seda, et tegemist on kõige paremini jätkusuutlikumalt äh, toimuva programmiga mis jõuab noorte inimesteni ja sellepärast tuleb sellega jätkata. aga et see nüüd on siin äh, ka äh, kutseharidusele laiendatud, on tõesti väga hea uudis. aga me peaksime mõtlema ka selle peale, et Erasmus pluss programmi kaudu on võimalik ellu viia ka välispoliitikat. kui vaadata arenguriike ja teisi riike, kus on autoritaarsed režiimid, siis tuleb väga selgelt välja, et me peaksime Erasmus pluss programmi seal kasutama selleks, et äh, nende riikide noortele inimestele anda võimalus äh, ülikoolis käia Euroopas, näha, kuidas äh, toimib demokraatlik ühiskond ja niimoodi aitaksime me siis ka äh, kaasa sellele, et seal kujuneks välja kodanikuühiskond, seda on neil seal väga palju vaja, siiamaani kahjuks seda pole eriti olnud ja need läbirääkimised nende liikmesriikidega või nende partnerriikidega partnerlepingute üle oleks ju ka võimalus, kuhu me siis Erasmus pluss programmi sisse saaksime sisse kirjutada. aitäh, härra Zeller ja roheliste Roh. roheliste nimel olen ise märganud, et kõik sendid, mille ma kulutan oma laste reisimisele, on seda väärt, olgugi et need, et see on kulukas. suur tänu selle teie panuste eest siia päevakorrapunkti, punkti ja võtame ette järgmise päevakorrapunkti ja sõna. ja siin on raportööriks härra Zeller, Euroopa kiirraudteevõrk, mis on ebaühtlane kooslus, millest ei moodustu tervikut. kellele me siis sõna anname? ah,. Uh, jah, jumal tänatud, meil on selleks äh, arutelu aluseks Oskar Heriksi kontrollikoja eriaruanne ja tervitan ka härra Juhan Partsi kontrollikojast, kes äh, vastutab, äh, vastutas Eestis selle süsteemi loomise eest, mida praegu kritiseerima hakatakse ja tervitan ka härra Stupi, kes äsja kohale jõudis ning oli selle vastu, et minust saaks Eesti president ja ka tema eksis Mr Chair, we were, we were asking. lugupeetud juhataja, meil oli siiski küsimusi nii komisjonile kui kontrollikoja esindajatele, aga vastuseid me ei saanud. jah, vastused te saate, aga küsimused olid pikad, nii et vastused tulevad lühikesed. härra Satšius, palun. I will be as short uh, as uh,, as possible uh,, madam. ja ma püüan teha võimalikult uh, lühidalt, proua Ayala Sender. esimene uh, näitajad, uh, vestlustel põhinevad näitajad, see on nagu kliendi rahulolu küsitlus Erasmus plussi puhul peetakse vestlused enne, kui äh, antakse viimane osa rahastusest, ma ei ütle, et neid ei, näitajaid ei tohiks kasutada, aga see lihtsalt ei ole väga hea näitaja. me lihtsalt ütleme, et on, võiks olla olemas objektiivsed näitajad, näiteks kui me toome keeleõppe tagasi klassiruumi, siis on võimalik hinnata keeleoskuse arengut see on õpperänne, see tähendab, et me peaksime kuidagi hiljem, pärast rännet saama mõõta seda, millised on rändes õpitud oskused. edasi õppelaenud, see on väga oluline, aga siiski eraldiseisev küsimus, kui me tahame rahastada head programmi, mis oleks atraktiivne mitte ainult Euroopa rahastusele, vaid ka teistele ressurssidele, siis me peaksime kaaluma investeeringuid, näiteks ähm, midagi Junckeri kava taolist, aga muidugi tuleb tähelepanu pöörata nendele küsimustele, millele tähelepanu juhtisite, intressimäär ei tohiks olla kõrge, haldusmenetlus äh, tuleb, seda tuleb samuti ka arvesse võtta, inimestel on vaja ette makseid reisi puhul, toetusi ei maksta ju kohe välja, vaid veidi hiljem, neil on vaja algusest peale ka ressursse. ning lõpetuseks, mul on väga hea meel, aga see on ka murettekitav, et väidate, et Erasmus plussi eelarvet tuleks kolmekordistada. see tähendab just seda, et selleks, et seda raha jagada, peab komisjon äh, mõtlema, kuidas tulemusnäitajaid arendada. meil on teisigi näiteid näiteks Euroopa ametite näol, kus ametitel oli, ametite probleemiks oli väga suur eelarve, mis seadusandjad neile eh, määrasid ja nad pidid lahendama väga keerulisi probleeme. töötati välja väga igavad, kuid väga hästi toimivad tulemusnäitajad ning eh, raha jagati ka vastavalt nendele. Äh, sedasi ma vastaksingi väga lühidalt nendele küsimustele, suur tänu, härra juhataja. suur tänu. komisjon? teen väga kiirelt, tahan kõigile kinnitada, et me maksame selle, teeme selle viimase makse tõesti, kui äh, rahulolu küsimustik on täidetud äh, isegi kui nad kirjutavad sinna midagi halba, midagi ei meeldi neile, raha saavad ikka. see on teile selgituseks ja nüüd harmoneeritud äh, definitsioonid, äh, arenguvõimalused ja nii edasi, kuidas neid mõista. kahjuks meil on avatud koordineerimismeetod kasutusel, haridus on äh, liikmesriikide pädevuses, isegi komisjon soovitab mingeid ühtseid definitsioone, liikmesriikide taust on erinev ja väga raske on harmoneerida isegi koha peal. nüüd Äh, cost of living, unit cost, äh, kõik äh, need kulud, e-, elamiskulud ja distantside väljaarvutamine, vahemaad, noh, me oleme sellised tabelid juba välja arvutanud, muidugi teame ka, et osad äh, õpilased elavad äh, äärepoolsemates piirkondades, mul statistilist mudelit ei ole, me teame, et nad kulutavad rohkem äh, selleks, et kohale jõuda ja muidugi me tahaksime, et oleks selline ühine ühine tabel siiski olemas nende kulude hindamiseks. järgmiseks keelekursused, keelekursused tuleb ära teha enne ähm, teele asumist, me hindame keeleoskust siis taotlejal, taotleja keeleoskust interneti teel ja siis vaatame, kas ta sobib või ei sobi, kas ta läheb läbi või ei lähe. ja nagu te teate, meil on traditsioonilised keeleõppemeetodid klassis ka olemas, mitte ainult internetis ja üleüldse tulevikus näeb ette komisjon, et Äh, inimestel peaks tulevikus olema või õpilastel peaks olema võimalus omandada kaks võõrkeelt. doktoriõppe küsimus. see kategooria eriti palju mm, Erasmust plussi ei kasuta või Erasmust ei kasuta, tuleb vaadata, miks mm, need perioodid on ikkagi üsna lühikesed, aga võib-olla mm, võime kasutada seda stažeerimiseks Thank you very much and suur tänu! vabandan kõigi liikmete ja teiste osalejate ees, et ennist nii kannatamatuse nendes, selle küsimuse juures olin, kuid poliitikas on väga tähtis võtta ka vastutusküsimuste ees, nii et hea meelega annaksingi juhtimise üle Ingeborg, Ingeborg Kressle kätesse. me leppisime kokku, et te jätkate, aga olgu, läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. räägime Euroopa kiirraudteevõrgust, ebaühtlane kooslus, millest ei moodustu tervikut ja kõigepealt saab sõna Oskar Heriks Euroopa Kontrollikojast, palun. lugupeetud proua esimees, lugupeetud äh, daamid ja härrad parlamendiliikmed, ma tahaksin teile kõigepealt esitleda meie raporti tulemusi raport puudutab siis Euroopa kiirraudteevõrku. kohe alguses tahaksin tänada Joachim Zellerit, raportööri, sest tal õnnestus ka täna siia tulla, nii et me võime siis viieteistkümnendal oktoobril südamerahuga minna transpordikomisjoni ja seal seda kokkuvõtet esitleda. nii, sisulise poole peale siis kõigepealt tahaksin toonitada, kui tähtis on majanduslikult ja rahaliselt Euroopa kiirraudteevõrk. meil on üha rohkem reisijaid, kes kasutavad kiirraudteevõrku Euroopas. üle veerandi kõikidest raudteed kasutavatest reisijatest kasutavad kiirraudteevõrku meil on aastal kaks tuhat seitseteist äh, üheksa tuhat kilomeetrit raudteevõrgustikku ja üle tuhande kilomeetri ehitat-, ehituses kahe tuhandendast aastast on kakskümmend kolm koma seitse miljonit Euroopa Liit andnud lisatoetust ja ka investeerimispank on umbes kolmkümmend miljardit eurot maksnud laenudeks, nii et kokku oli meil viiskümmend kolm miljonit eurot Äh, investeeringuteks Euroopa kiirraudteevõrku, nii et tegemist on päris korraliku summaga. aga juba siin tahaksin kohe alguses välja tuua seda, et kiirraudteevõrk on mugav, turvaline, paindlik ja keskkonnasõbralik äh, transpordivõrk. see tuli ka meie kontrollist väga selgelt välja, kontrollisime kümmet liini ja nelja piiriülest liini kuues liikmesriigis Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis ja Austrias ning äh, kokku uurisime siis kolmekümmend kaasrahastatud projekti. Läheme nüüd esimese ploki juurde, mis puudutab strateegilist kavandamist ja otsustamist selgelt tuli välja, et Euroopa Liidul ei ole pikaajalist realistlikku kava või kui see kava on olemas, siis ei kasutata seal realistlikku analüüsi. Euroopa Komisjoni kavandatud kiirraudteevõrgustiku kolmekordistamine kolmekümnele tuhandele kilomeetrile aastaks kaks tuhat kolmkümmend ei ole realiseeritav peale selle tuli välja see, et ei Euroopa Komisjon ega ka Euroopa koordinaatorid ei ole saanud õiguslikke meetmeid või volitusi otsuste tegemiseks, selleks et nad saaksid hoolitseda selle eest, et liikmesriigid tõesti ehitaksid välja aastaks kaks tuhat kolmkümmend need liinid, mille osas on kokkulepe saavutatud. see probleem tuli väga selgelt välja just piiriüleste projektide puhul ja piiriüleste transpordikoridoride puhul. ning seega on meil tegemist lapitekiga ja liikmesriigid ehitavad ja planeerivad ise üksi riiklikul tasandil. piiriülest koordineerimist ei ole ja seega ei ole meil ka äh, hästi toimivaid rahvusvahelisi liine ja seega ei ole võimalik Euroopa Liidu rahastusega saavutada Euroopa lisandväärtust või see on kõigest piiratud. näiteks ähm, on meil siin võrgud München, Verona, mis on tegelikult Brenneri tunneli üks tähtsamaid projekte ja siiamaani läbi kukkunud äh, projekt Euro Hub Rail, millega soovitati Brüssel, Luksemburg ja Strasbourg omavahel ühendada ja seda kiirraudteega. praegusel hetkel on tulemus selline, et äh, Luksemburgist Brüsselisse ei sõideta mitte üheksakümmend minutit nagu kavandatud, vaid hoopis kaks ja pool minutit ja see on rohkem kui kaheksakümnendatel aastatel ja seda hoolimata sellest, et Euroopa Komisjon maksis sada miljonit selle projekti väljatöötamiseks me tõime komisjonile need puudused välja, tegime ka soovitusi, et peaks olema tõesti reaalselt äh, ellus, äh, ellu võimalik viia neid kavasid ja peale selle ka üle-euroopaliste transpordivõrgustike määrus tuleks üle vaadata ning kiirraudteevõrgu väljaehitamine peaks olema kohustuslik ning osa transpordikoridoridest. peale selle komisjon peaks koos liikmesriikidega välja töötama paremaid rakendamis- Äh, määrusi seda Euroopa ühendamise rahastu raames ning sinna juurde tuleb lisada veel ka Euroopa koordinaatorid ja nende rolli tugevdamine. ning peale selle oleks väga tähtis, et rohkem pööratakse tähelepanu piiriülestele projektidele. ma tahaksin nüüd rääkida projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest. meie oma analüüsis nägime, et ei ole piisavalt analüüsitud tegelikku vajadust liikmesriikides. otsused liikmesriikides võetakse vastu, otsused ehitada võrku ja tihti on tegemist poliitiliste otsustega, mitte kulude, tulude analüüsil põhineva otsusega. seega ei ole vahendeid kasutatud tõhusalt ja see ei ole mitte erand, vaid pigem reegel siis oli terve rida viivitusi ehitustöös kokku üle kümne aasta ja seda siis eh, poolte projektide puhul, mida me kontrollisime, kokku oli neid kontrollitud projekte kümme. nii kokku kakskümmend viis miljardit eurot selle kümne projekti puhul oli siis eh, see kogusumma, mis tähendab seda et, et kaheksakümmend protsenti esialgsetest prognoosidest. Stuttgart Müncheni raudteeliini puhul on aga kulud tõusnud suisa üle kuuesaja protsendi ning äh, see muidugi ei olnud koormuseks Euroopa Liidu eelarvele, vaid pigem riiklikele eelarvetele, aga tegemist on ikkagi maksumaksja rahaga. peale selle taristukulud on suured, umbes kakskümmend viis miljonit eurot kilomeetri kohta. Brenneri tunneli puhul, et siin tuua võrdlusi, olid kulud sada nelikümmend viis miljonit eurot kilomeetri kohta. ning millised on siis äh, Äh, keskmised kulud äh, minuti säästetud reisiaja kohta. Need olid üheksakümmend kuni sada miljonit eurot, jällegi Stuttgart-Müncheni liini puhul kolmsada kuuskümmend üheksa miljonit eurot äh, säästetud reisiminuti kohta. teiselt poolt aga tuli välja ka see, et mis puudutab keskmist saavutatud kiirust, siis ainult nelikümmend viis protsenti äh, võimalikust kiirusest kasutatakse ära, see tähendab seda, et eriti kiir, kiireid ronge ei olegi igal pool vaja ja sellest on võim-, sellega oleks ka võimalik miljardeid kokku hoida näiteks kui juba olemasolevaid äh, raudteevõrke lihtsalt kaasajastatakse. ei ole mõtet suuri kiirraudteevõrke välja arendada, kui piisab juba olemasolevast, näiteks Veneetsia-Trieste liinil viis koma seitse miljardit eurot oli võimalik kokku hoida just sellega, et äh, lisandus äh, kõigest kümme minutit äh, sõiduaega. kontrollikoda on teinud siin omad soovitused ja leiab, et Euroopa Komisjon peaks äh, Euroopa Liidu kahastu-, rahastuse siduma teatud tingimustega. näiteks, et tuleb väga selgelt hinnata vajadust, kas tõesti on vaja ülikiiret raudteed välja ehitada ja peale selle tuleks paika panna prioriteedid, strateegilised projektid ja peale selle tuleb ka hoolitseda hoolitseda konkurentsi eest ähm, kaasrahastatud ähm, võrkudes. peale selle komisjon peaks lihtsustama piiriülest võrkude väljaarendamist, peaks soodustama rahvusvahelisi hankeid ning peale selle peaks meil olema ka sellised kesksed kontaktpunktid, kust oleks võimalik siis saada infot äh, projektide tingimuste kohta nüüd aga jätkusuutlikkuse ja tõhususe kontroll. me nägime, et investeeringud olid ainult äh, väikese jätkusuutlikkusega pärast projektide lõpuleviimist me nägime, et reisijate arv oli väike, palju väiksem kui see määr, mille komisjon oma direktiivis paika pani. nimelt üheksa miljonit äh, kontrollisime seitset projekti ja ainult kolme puhul oli reisijate arv üheksa miljonit. see tähendab seda, et Euroopa kaasrahastus mis oli kaks koma seitse miljardit eurot nendele kolmele projektile, oli siis vahendid, mida ei olnud tõhusalt äh, kon-, kasutatud üheksa liini puhul neljateistkümnest. Äh, võimalik reisijate arv ei olnud piisavalt kõrge esimees katkestab ja ütleb, et on probleeme tõlkega hispaania keelde. Sol... Does it work? kas nüüd toimib, küsib kõneleja. Geht es jetzt? Kann ich fortsetzen? kas nüüd toimib, kas ma võin jätkata? me nägime ka, et äh, üheksa liini puhul neljateistkümnest võimalike reisijate arv äh, ei olnud piisavalt suur selles piirkonnas selleks, et üldse neid võrke jätkusuutlikult üleval pidada peale selle me nägime, et piiriüleste äh, kiirliinide puhul ei olnud mitte mingit koostoimimist, et oli umbes üksteist tuhat erinevat riiklikku nõuet, kuigi komisjon juba aastaid tagasi nõudis, et need tehnilised nõuded tuleb kaotada. peale selle ei ole ka mitte mingeid ühiseid sätteid selleks, et meil oleks võimalik üleval hoida öö, ähm, konkurentsivõimelist kiirraudteevõrku, piirid peavad, piiri peal peavad rongid alati seisma jääma ja kaotavad palju väärtuslikke minuteid. peale selle me nägime, et äh, raudteevõrgu kasutamised tasude arvestamine on väga keeruline ja seega tegelikult ei ole tagatud vaba juurdepääsu kõikidele võrgustikele, eriti just Prantsusmaal ja Hispaanias ja konkurentsitingimused võrreldes teiste transpordiliikidega ei olnud võrdsed ja peale selle ei kasutatud ei saastaja maksab ega ka kasutaja maksab äh, põhimõtet äh, tasude arvestamisel. ja viimased soovitused komisjonile, me tegime soovituse, et kõik äh, tõkked tõkked, mis takistavad kasu koostalitust, tuleb kõrvaldada ja peale selle tuleb leida meetmed selleks, et meil oleks võimalik parandada Euroopa kiirraudteevõrku, et meil oleksid elektroonilised piletid, et oleks võimalik lihtsamalt arvestada tasu, et rongid oleksid täpsemad ja äh, reisivad, reisijad rahul nii palju siis minu poolt, lugupeetud daamid ja härrad, kõige tähtsamate leidude kohta. kui teil on küsimusi, siis otse loomulikult olen valmis vastama. suur tänu selle väga tähtsa väga tähtsa aruande eest, nüüd mul on déjà vu ja järgmiseks saab sõna raportöör Joachim Zeller. ei, see ei ole déjà vu, ma olengi kohal, ütleb Joachim Zeller. kakskümmend aastat tagasi istusin Bosnani linnapeaga koos lin ja me rääkisime sellest, millal Euroopa on ühendatud ja me jõudsime projektini, mis toimis enne esimest maailmasõda. nimelt äh, teatrirong, mis pärastlõunal Bosnanist äh, sõitu alustas ja oli niimoodi Berliinis, et Bostoni kodanikud said minna veel teatrisse õhtul ning pärast etenduse lõppu said ka tagasi sõita, nii et nad olid Bostonis kohal, nii, nii et neil oli võimalik järgmisel hommikul uuesti tööle minna. ja kõik toimis ka täpselt vastupidi, siis Berliinis, Bostoni ja tagasi. kui meil oleks selline projekt, siis oleks Euroopa äh, ühendatud. nagu me näeme, oleme me sellest eesmärgist väga kaugel ja suur tänu Oskar Henriksile ja tema kaastöötajatele, et nad tegelesid selle küsimusega ja väga üksikasjalikult meile ka numbreid välja tõid. see, et raport kujuneb kriitiliseks, äh, raport Euroopa kiirraudteevõrgu kohta, no seda oli ette näha see oli täiesti selge, et aga see raport nii laastav on, seda poleks ma esialgu küll uskunud. me näeme siin, et äh, eesmärgid ja tegelikkus on tõesti üksteisest väga kaugel Euroopa kiirraudteevõrgustikust ja selle planeerimisest ei ole mõtet siin rääkida. me räägime CO2 heitmete vähendamisest sõiduautode puhul ja seda niimoodi, et mingil hetkel tuleb need autod lihtsalt seisma jätta. me absoluutselt ei tegele sellega, et muuta teisi äh, transpordivahendeid nagu näiteks äh, rongiliiklust atraktiivsemaks. DHL, üks suuremaid logistikaettevõtteid, ütles et, et kuuskümmend protsenti transporditakse kaubast äh, lennukitega, ülejäänud aga maanteel, sellepärast et raudtee on liiga aeglane, liiga ebatäpne ja nii edasi. härra Hendriks tõi väga selgelt välja, et äh, kavandatud on palju, juba üle kümne aasta räägime me sellest, kuidas erinevad süsta-, süsteemid peavad koos toimima, et meil tuleb pudelikaeladest üle saada ja nii edasi juba liikmesriikides äh, endis on probleeme äh, rongiliiklusega, igaüks tahab oma pisikest raudteevõrku ja sinna juurde lisanduvad veel ka tööstusettevõtete huvid. sellised meetmed nagu erirahastus Euroopa ühendamise rahastu kaudu, äh, eriti just piiriüleste võrkude väljatöötamiseks, ei ole siiamaani näidanud soovitud mõju. ma loodan, et see raport äh, raputab nüüd meid üles ja et see, mida nüüd transpordikomisjonis esitletakse, aitab meil kiirendada läbirääkimisi raudteepaketi üle, sest äh, lahendusi nendele nimetatud probleemidele selles paketis ju ka välja pakutakse. peale selle on meil vaja pikaajalist realistlikku kava eriti kui meil on liikmesriikides erinev olukord ja tuleks tõesti mõelda, kas on vaja kiirraudteevõrku või teatud liikmesriikides ei ole ka võimalik seda välja töötada, sest kui iga neljakümne kilomeetri pärast tuleb rong peatada, siis ei ole mõtet sellist kallist süsteemi välja töötada, siis piisab ka sellest, kui rong sõidab sada kuuskümmend kilomeetrit tunnis, näiteks kaubaveo puhul ongi see juba kiir võrk ja me saaksime väga palju kokku hoida. meil on vaja tõesti korralikku järelevalvet Euroopa Liidu tasandil selleks, et üle-euroopalist raudteevõrku ka tegelikult välja töötada. praegusel hetkel me oleme näinud, et Hiina on juba ammu alustanud läbirääkimisi kuueteistkümne riigiga osad on neist liikmesriigid, teised mitte ja seda selleks, et siis oma tehnoloogiat äh, raudtee väljatöötamisel äh, kasutada. sadamad on nad okupeerinud, nüüd soovivad hiinlased ka raudteevõrku enda kätte saada ja me näeme, et meie oleme miljardeid asjata kulutanud äh, ja Äh, sõltume siis välisinvesteeringutest ja võõrast tehnoloogiast. kaasrahastuse puhul me soovisime seda siduda strateegiliste projektidega ja eriti tuli tähelepanu pöörata selle peale, et just piiriüleseid projekte toetataks ja et ka hangete korraldamine sellistele projektidele oleks lihtsam. regionaalarengu komisjonis me vaatame ka praegusel hetkel välja uut määruse ettepanekut komisjonilt, mille eesmärgiks on just riikide koostöö parandamine, aga juba praegu näeme väga selgelt, et liikmesriigid on sellele vastu, nad kardavad oma suveräänsuse kaotust ja sellepärast käituvad egoistlikult ja nad on tõesti valmis äh, jätkama selle killustatusega raudteevõrgustikus ja peale selle on tähtis, et raudtee oleks reisijatel ka atraktiivne. peaks olema mugav ja atraktiivne kasutada rongi ja siin Kontrollikoda on tõesti teinud suurepäraseid ettepanekuid, nagu näiteks äh, elektrooniliste piletite kasutamine, äh, tasude lihtsam arvestamine, äh, täpsuse parandamine, see kõik on tegelikult ka raudteepaketis juba kirjas ja sellepärast veel kord suur tänu Kontrollikojale selle raporti eest kõik need nõrgad kohad tulid siin raportis väga selgelt välja. mina loodan, et tegemist on nüüd tõesti ülesraputusega, et me lõpuks hakkaksime kiirendama neid ähm, kavade väljatöötamisi. aitäh, järgmisele kolleeg Ajala Sender, palun. aitäh, esimees. jah ma olin raportöör Euroopa ühendamise rahastu küsimuses ja sellepärast äh, mina näen seda küsimust natukene teistmoodi. kõigepealt, härra Heriks, ma tahtsin teile ühe küsimuse esitada. meil on tegemist huvide konfliktiga. esimest korda olete Teie olite ju Austria kontrollikoja liige ja ka siis teie auditeerisite Brenneri tunneli projekti. tegemist oli kriitilise raportiga ja nüüd selles raportis toote te selle probleemi uuesti välja. ma tahaksin teada, kas teile ei ole jäänud selline mulje, tähendab minule nimelt jäi selline mulje, et äh, tegelikult äh, on siin tegemist isikliku kättemaksuga. ma ei tea, kas äh, Saksamaale või kellele. Joachim Zeller ütles ka, et sellega on probleeme ja et õiguslik alus riikideülese võrgustiku puhul on selline, mis peab arvestama kahe riigi õigusandlusega. Teil on, te olete siin tõesti väga jäigalt oma pilgu pööranud Brenneri tunneli projektile, aga kas te ei tõstata siin lihtsalt kogu aeg ei nimeta ühte küsimust, sellepärast et äh, raudteevõrgustikud on erinevates riikides väga palju muutunud. vanasti pidin Brüsselisse Äh, Brüsselist Madriidi lennates veel kolm tundi rongiga sõitma, nüüd kõigest poolteist ja tõesti, ma võin öelda, et tänu rongiliiklusele minu elukvaliteet on tõusnud. mulle lihtsalt tundub, et teie siin oma pimedat viha kannate üle ka teistele. Äh, teistele äh, riikidele ja projektidele ja Euroopa ühendamise rahandus sai finantsraamistikust tõesti väga palju vahendeid, peale selle tulevad sinna liikmesriikide rahastus ja ka erasektori rahastus. Teie olete võtnud äh, siin oma raportile pealkirja, mis näeb, näitab, et olukord väga õudne, aga kui vaadata numbreid, siis tegelikult olukord polegi nii õudne nii et tegelikult kõik toimib, kui siia veel ka lennuliiklus lisada rongidele, siis tegelikult mina arvan küll, et võib öelda, et äh, tõhusus on tõesti väga palju suurenenud ja peale selle on meil võimalik ka kliimat säästa rongiliiklusega. Te ütlesite, et meil on probleeme piiridel, aga meil on siin õiguslik alus, millega meil on võimalik teha kõik selleks, et ka piiriüleselt probleeme lahendada leheküljel kakskümmend kolm on see minu raporti versioonis kirjas ja öeldi muidugi, et kõige rohkem on investeeritud piiriülestesse liinidesse, et Euroopa Liit on ka sellesse kõige rohkem investeerinud. ja see on ju ka mõistlik, et me toetame Euroopa Liidu tasandil just piiriüleseid äh, liine. tõesti, härra Eriks, palun selgitage mulle nüüd täpsemalt, et kas te ei arva, et teie isiklik arvamus äh, Brenneri tunneli kohta äh, on nii-öelda voolanud siia raportisse sisse, ma saan aru, et teil on probleeme Saksamaaga ja nii edasi, aga me praegu räägime Euroopa projektist, mis on saanud kõige rohkem taotlusi. meil ei ole isegi piisavalt vahendeid, sellepärast et siin on nii palju erinevaid projekte ja ma tõesti saan aru, et väga paljude eurooplaste elu on viimasel ajal just tänu sellele projektile muutunud ja paranenud ma tõesti tahaks, et Kontrollikoda, kui te meile selliseid pärleid toote, et te võib-olla võiksite ka natukene täpsemalt seda küsimust äh, kommenteerida. mulle tõesti tundub, et te kannate endaga kaasas pimedat viha minevikust ja seda projekti pärast, mis puudutab teie koduriiki. aga meil kõikidel siin Euroopas on õigus kiirraudteevõrgule, kiirraudteevõrk on meie elu väga palju parandanud ja minu arvates kahju, on äh, palju väiksem kui lennuliikluse puhul, olgem nüüd natuke realistlikum, ärge siin tehke selliseid dramaatilisi pealkirju ja kui raportit lugeda, siis me näeme, et olukord on palju parem kui see, mis te pealkirjas ütlete. me oleme tõesti saanud rohkem Euroopat tänu Euroopa äh, kiirraudteevõrkudele. nii, tõesti, katsume teha nüüd lühimalt, et kõik saaksid sõna. nüüd komisjon ja härra Reuters, palun. lugupeetud esimees, härra Heriks lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. komisjon on nõus kontrollikoja äh, arvamusega, et hästi toimiv transpordivõrgustik on tähtis selleks, et Euroopa konkurentsivõimet säilitada. just sellepärast Euroopa Liit teeb ka koostööd selleks, et transpordivõrgustik välja töötada ja Euroopa kiirautovõrk on selle üks tuumikküsimusi. see on tähtis selleks, et ühendada Euroopat, Euroopa kodanikku ja tagada äh, kliimat säästev transport. liikmesriikides on üle kahesaja tuhande kilomeetri raudteevõrgustikku ja muudatused ei toimu ületöö, just sellepärast on meil väga hea üle kontrolli, äh, väga hea meel kontrollikoja raporti üle äh,, ja meil on väga hea meel, et äh, Kontrollikoda ka hoolitseb sellest, et maksumaha, maksja raha kasutatakse tõhusalt ja sellepärast on väga tähtis, et äh, loeksite kogu raportit, mitte ainult pealkirja. ja ma arvan, et siin ruumis äh, tuleb kõikidele väga selgelt välja, et me oleme paika pannud väga korraliku pikaajalise kava ja oleme taganud ka korraliku rahastuse, nii nagu ka Kontrollikoda soovitab. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembris äh, võeti siis vastu vastav määrus, nüüdseks oleme seda rakendanud neli aastat. meil on siin pikaajaline strateegia, prioriteedid on välja toodud nii tuumvõrgustiku kui ka lisavõrgustiku kohta ja siin kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend on need aastad, milleks me peame teatud eesmärke ette näitama. peale selle tuuakse siin raportis välja ka see, kui tähtis on kiirraudteevõrk ja need pandi paika kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui komisjon hakkas ette valmistama ettepanekut koos liikmesriikidega ja koos Euroopa Parlamendiga. täiesti uus äh, lähenemine on äh, meil on siin Euroopa koordinaatorid, mis aitavad äh, rakendada ja me oleme väga selgelt pühendunud ka Euroopa ühendamise rahastu kasutamisele. meil on äh, raha kasutamise head tavad paika pandud, millega meil on võimalik olnud ka säästa me tõesti leiame, et tegemist on korraliku vastusega nendele vajadustele, mille mida jagab ka Kontrollikoda. me tõesti leiame, et olukorda on võimalik parandada. just sellepärast jooksin siia sisse, et praegu me hääletasime Rail Baltica üle, nii nagu ka Kontrollikoda nõudis, sest üle pooleteist aasta oleme nüüd selle projektiga tegelenud ja me jätkame seda. komisjon on nüüdseks juba paika pannud vajalikud meetmed selleks, et kontrollikoja soovitusi ellu viia me oleme Euroopa ühendamise rahastu kaks ettepaneku sõnastanud, samamoodi tegime ka ettepaneku Europe on the move, mis puudutab nutikaid transpordivõrke ja ka siin arvestati Kontrollikoja soovitustega. mina arvan sellegipoolest, et äh, me püsime hästi ajakavas. kolm äh, nädalat tagasi, vastates nüüd Joachim Sellerile, äh, ma läksin rongiga Brüsselist Pariisi selleks, et minna U2 kontserdile ja järgmisel hommikul kell üheksa olin uuesti tööl ja näiteks kui Kopenhaagenis lennukonverentsi äh, pärast hotellihinnad olid kõrged, siis mina sõitsin ööbima hoopis Malmösse. nii et tõesti, meie raudteevõrgustiku tõhusus on paranenud ja kogu äh, see kava, mis me oleme paika pannud ja kogu see Äh, strateegia transpordivõrkude ülevaatamiseks on olnud edukas ja me saame saavutada need eesmärgid aastateks kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend. me teeme koostööd nii liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendiga selleks, et täita neid nõudeid ja eesmärke ja samamoodi ka Kontrollikoja soovitusi. aitäh! suurepärane, nüüd härra Herik saab veel kord sõna suur tänu, proua esimees. lugupeetud proua Jala Sender, teile küsimuste eest. ma pean teile kahjuks ütlema, et mul ei ole siin mitte mingit huvide konflikte. ma võin teile kinnitada, et just selle kontrolli puhul me tegime koostööd Austria riigikontrolliga selleks, et mitte siin topelt kontrollida. meil oli ka kaks äh, äh, erinevat auditeerijat, me jagasime tööd Austria riigikontrolliga, aga me jõudsime järeldustele iseseisvalt. selle küsimuse puhul tuleb arvestada ka sellega, et tegemist ei ole siin mingite isiklike huvidega, vaid faktidega. meie nägime ja see tuleb siin ka väga selgelt välja eh, pildi viie alt, et reisijad praegusel hetkel peavad Brenneri tunneli ees neliteist minutit ootama. me kasutame miljardeid eurotisid selleks, et Münchenist Veroonasse sõita äh, sada nelikümmend minutit aeglasemalt kui võimalik ja kuna ei tehta koostööd, siis nelikümmend, vabandust, neliteist minutit läheb puhtalt seal enne tunnelit kaduma oodates, nii et tõesti, ma leian, et siin on vaja midagi ette võtta. on ka teisi näiteid, ei ole nii, et ainult Brenneriga oleks äh, probleeme. kui vaadata siin esimest tabelit, siis äh, Portugalist Extremadurasse sõites on täpselt sama probleem. Hispaania kuus kilomeetrit enne piiri lõpetas võrgu väljaehituse ja seega ei ole võimalik piiri ületada. ja leheküljel kakskümmend kuus on siin näha suurepärast pilti selle kohta. Äh, äh, meil ei ole siin mitte riiklike huvidega vaja arvestada, vaid Euroopa huvidega ja meie näeme, et nende probleemidega reeglistikes piiriülene äh, transport ei toimi ja mingit lisandväärtust ei tule ja sellest rääkida ei saa veel üks näide Hispaania ja Prantsusmaa vahel. nimelt reisijad peavad äh, vahepeal rongist väljuma, sellepärast et rong peab vahetama ähm, äh, äh, reltsi ja see on tõesti problemaatiline, eriti kui me räägime, et rongid peaksid konkureerima lennukitega ma vist kolmandas või neljandas lauses juba ütlesin, et me suhtume väga positiivselt kiirraudteesse, me ei taha seda äh, Äh, jalge alla talluda, otse vastupidi, tegemist on jätkusuutliku, meeldiva, turvalise, mugava transpordivahendiga. ja selles raportis me väga selgelt äh, arvestasime ka reisijate vajadustega, me analüüsisime, et näiteks linnade vahel, kus oleks võimalik kasutada kiirraudteed, kus ta oleks konkurentsivõimeline, kus tal oleks konkurentsieelised lennuki ees nagu härra Zeller ka oma avalduses ütles, on meil siiski vaja teatud raamtingimused paika panna selleks, et rong oleks äh, parem vahend kui lennuk. ja tõesti, me leiame, et maantee, lennu ja raudteetransport saavad äh, üheskoos eksisteerida, aga praegusel hetkel on tõesti väga vähe rongijaamasid äh, kiirraudteevõrgus, kust oleks võimalik otse lennujaama sõita. näiteks Madridi Barcelona kiirraudtee on küll väga edukas projekt, aga samal ajal ta ei ühenda Madridi raudtee, Madridi lennujaama Barcelona lennujaamaga, nii et siin tõesti juba planeerimises oleks võinud midagi ette teha, oleks võimalik äh, veelgi suuremat tulu äh, luua ja kasu luua reisijate jaoks. ja uskuge mind, mingid isiklikud huvid küll siin mingit huvi ei mänginud. aitäh, oleme sellega selle päevakorrapunkti ammendanud või kas kolleeg Zeller soovib saada sõna, aga hästi lühidalt, palun. jah. kui nüüd komisjoni esindaja tõi siin välja positiivseid näiteid, siis tõesti, mul on väga hea meel, kui edusamme tehakse aga need edusammud on kahjuks erandid, seda tuleb ka tunnistada. ja just sellepärast minu arvates on täiesti õigustatud see raport just sellisel kujul, nagu ta koostatud on. suur tänu, seega läheme päevakorrapunkti number kuusteist juurde. suur tänu ja nüüd läheme siis Euroopa investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande juurde tervitan sind südamlikult, asepresident Aleksander Stuppi, saite just gripist jagu, nagu lugesime. raportööriks on äh, Georgi Pirinski. ja te saate ka kohe sõna selleks, et tutvustada siis oma aruannet aitäh, proua esimees, kallis kolleeg, kallis Ingeborg. mulle alati meeldib tulla eelarve kontrolli komisjoni ja täna räägime siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruandest. Um, daamid ja härrad, väga tore on siin täna jälle olla, aitäh kutse eest. täna keskendun kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulemustele oma lühikeses ettekandes viis kuni kümme minutit tahaksin kõigepealt rääkida tulemustest, teiseks, mida me EPS-iga oleme teinud hiljuti, kolmandaks mõned eh, juhtimise ja läbipaistvuse küsimused. ma muidugi sain aru, et ja kui ma õigesti mäletan, ma olin kahe tuhandete aastate alguses ka raportöör Euroopa Kes-, investeerimispanga teemal ja kui nüüd praegu vaadata investeerimispanka, siis tuleb toime tulla kolme suure samaaegse väljakutsega. kõigepealt loomulikult Brexit ja äh, finantskokkulepe mis siis peaks kehtima peale Brexitit, sest kui me kaotame ühe äh, oma neljast suurest osanikust üle kuuekümne, kuueteist protsendi osanikest, siis äh, kaotame palju rahastamisest. kokkulepe, mis eelmise aasta lõpus sõlmiti, oli see, et me maksame kolm koma viis miljardit äh, kapitali tagasi kaheteist aasta jooksul brittidele umbes kolmsada tuhat miljonit seega. ja oluline on see, et me tahaksime säilitada samasuguse laenuvõimekuse, nagu praegusel hetkel on olnud. kui me vaatame kriisile tagasi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, siis me tahaksime oma reserve kasutada ja Äh, juhatus on nüüd äh, selle heaks kiitnud, aga meil on vaja veel ka äh, nii-öelda pangajuhtide heakskiitu vaja. teiseks väljakutseks on tegelemine mitmeaastase finantsraamistikuga Äh, mina vastutangi just selle eest, et tavaliselt Euroopa Investeerimispanka otseselt läbirääkimistesse ei kaasata, aga põhjus, miks me siiski oleme kaasatud praegu, on see, et äh, MFF-i üks põhiküsimusi on finantsinstrumendid kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani oli fin-, finantsinstrumentide ja garantiide all ainult kaks protsenti, järgmisel finantsperioodil oli juba sees kuni kolm protsenti see summa, nüüd EU eh, e Invest ja EU Invest External tähendavad seda, et soovitakse juba finantsinstrumentide ja eelarvegarantiide alla panna neli protsenti eelarvest. EFSI on tõesti olnud siiani väga edukas ja nüüd meil on hea meel selle üle. aga nõu-, panga nõukoguga äh, tuleb nüüd Äh, koos läbi rääkida äh, Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga teeme koostööd. Nad on meile suureks abiks olnud parlamendis. komisjon ei ole pank ja Euroopa Investeerimispank ei ole ka komisjon, seega tuleb Montesquieu järgi tööjaotusele rõhuda millest ma siis pidingi rääkima, tegelikult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 nii nagu ma lubasin rääkida, eh, kõigepealt põhiandmed. kui me vaatame kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta põhiarve meie aruandlustsüklis, siis kogu tegevus kombineeritult EIB ja EIF, investeerimisfond ja investeerimispank, kokku seitsekümmend kaheksa koma kuusteist miljardit, see on natukene vähem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga megatrendid on siiski suurenemas ja viimase kolme aasta jooksul võib öelda, et me oleme kaheksakümne miljardi ümber tegutsenud. nüüd äh, kuuskümmend üheksa on olnud EIB ja ülejäänud siis EIF tegevus ja kuid EIB tegevuse jagate põhiümbrikeks, siis esimene on keskkond seitsekümmend üheksa miljardit, siis edasi kaheksateist miljardit infrastruktuur, innovatsioon ja oskused peaaegu neliteist miljardit ja eh, number neli oli VKE-d ja see oli ju peaaegu kolmkümmend miljardit eurot. kuidas seda paketti, mis on umbes kaheksakümmend miljardit, vaatate, siis meie ökonomistid ütlevad, et me oleme võimelised võimendama seda investeeringuteks kuni kahesaja neljakümne miljardi euroni. ja eh, sellega jõuame punkti, kus ongi näha, eh, mis jõud on Euroopa Investeerimispangal. avalik ja erasektor saavad selle abil investeeringuid genereerida. projektid on paranenud, projektid on paranenud, üheksasada heaks kiidetud projekti. me oleme tõesti rekordi saavutanud, nagu te teate, kõik projektid, mida me teeme ähm,, ähm, analüüsitakse väga põhjalikult läbi. nüüd meie arvutuste järgi kakssada kaheksakümmend viis tuhat VKE-d, kellega me tööd teeme, me oleme investeeringuid siis kolme koma üheksa miljard inimese jaoks. Äh, ma kõiki valdkondi ei nimeta, aga ühte tahan küll esile tuua, kui me tulemustest räägime, nimelt see on kliima ja keskkonnameetmete valdkond. kui te vaatate kogu laene investeerimisfondi kaudu, siis me oleme suurendanud neid üheksateist koma nelja miljardini ja keskkonnasõbralik transport, taastuvenergia, kliimateema, innovatsioon ja nii edasi ja nii edasi on saanud siit abi ja meie eesmärk oli äh, jõuda umbes kahekümne viie protsendini äh, just selles valdkonnas ja me oleme isegi kaugemale jõudnud. seega äh, terviktulemus on päris hea. veel mõned võtmevaldkonnad. üldiselt me tegutseme väga laiahaardeliselt, näiteks sotsiaalne eh, ühtekuuluvus on võib-olla tahaplaanile jäänud, aga eh, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist võrreldes selle eh, perioodiga oleme investeeringuid kahekümne üheksa koma kuue protsendi võrra ja laenudega suurendanud sellesse valdkonda. meie oma eesmärk oli kolmkümmend protsenti, selleni me ei ole veel jõudnud, aga küll me jõuame edasi. nagu ma ütlesin, tulemused on päris head ja ehm, panga turvalisusest kõneldes ja kindlusest rääkides peab ütlema, NPL on ehm, kõige madalam maailmas, see on non-performing ehm, loan rate, halbade laenude määr nii-öelda või, või, või, või, või et need laenud, mis tule, tulu ei äh, anna, natukene EFSI on võib-olla natukene riskantsem, aga aga üldiselt läheb meil hästi. nüüd EFSist. suur aitäh Euroopa Parlamendile kogu tehtud töö eest, nagu te kõik teate, äh, põhiliselt äh, oli see just selle komisjoni väljamõeldis, uuendus, Junckeri plaan, nimetage, kuidas seda tahate. kaks tuhat neliteist eesmärk oli see, et Euroopa investeeringud peavad äh, liikuma hakkama, tuleb käivitada investeeringud äh, peale euro ja finantskriisi. kakskümmend üks miljardit pluss Euroopa Komisjoni ja EIB vahendid. annavad meile miljardeid investeeringuid juba selle aasta juuniks-juuliks. me ei ole mitte ainult kolmesaja viieteistkümne miljardilise eesmärgini jõudnud, aga jäänud isegi kaugemale, kolmsada kolmkümmend neli miljardit eurot nagu me juuli lõpus teatasime. seega äh, me tegime paremini, kui lootsime, äh, genereeris investeeringuid kolmsada nelikümmend neli koma viis miljardit eurot investeeringut on saadud äh, ja see tähendab, finantsvõimendus on olnud päris, päris hea, päris edukas. nüüd on küsitud, kuidas on meil see õnnestunud Äh, asi toimib nii, loomulikult Euroopa Komisjon ja teie seate paika poliitilised eesmärgid ja sihid ja meie teeme siis seda pangatööd. ja kui meie oma pangatööd teeme, siis teeme väga, väga tihedat koostööd liikmesriikide pankadega. Äh, ja nende pankadega on on siis äh, meie investeeringutest üks kolmandik koostöös tehtud. seda tuleks rõhutada. nüüd pankurite äh, perspektiivist ei ole EFSI midagi, mis teenib tulu. meie pangana tegelikult EFSI pealt isegi kaotame, aga me peame seda tegema äh, praegusel ajahetkel selleks, et tõesti ähm, soodustada üldiselt innovatsiooni. EFSI toetus on ebaühtlane Euroopa Liidu liikmesriigiti, me võtame seda väga tõsiselt. EIB-l laenudel ja EFSil ei ole kvoote. kujutage ette, kui me seame paika kvoodid, kellele kui palju anda, siis see käiks kogu äh, kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumise põhimõtete vastu. vaatame eh, kõigepealt, kas projekt on laenu väärt ja siis eh, vaatame, kas selle järel on nõudlust ja siis eh, otsustame rahastamise üle. ma olen ainult aasta olnud selles pangas, aga mulle avaldab suurt muljet, kuidas see pank toimib, nimelt kuidas, äh, kui saabub taot-, laenutaotlus, siis äh, esimene äh, asi on see, et vaadatakse projekt läbi, kas anda laenu või mitte, kui antakse kollane tuli, siis tuleb kon-, ökonomist ja finantsspetsialist, siis tuleb jurist, vaatab selle läbi, siis tuleb riskihaldur, siis tuleb vastavuskontroll, siis tuleb kas insener või teadlane, kes sisuliselt projekti hindab Äh, ja ühtekokku on meil väga kompetentne äh, meeskond, kes kogu äh, laenutaotlust paketina hindab ja enamus meie, meie projektidest ongi selle tõttu edukad. kui te vaatate EFSit, kes kõige rohkem sealt saab? see on oluline, aga võib-olla ka mitte nii. ma ei tea, kas ma räägiksin sellest, igal juhul, kui te vaatate investeeringuid suht suhtes SKT-ga, siis äh, Eesti, Portugal, Kreeka, Hispaania ja Leedu on kõige suuremad kasusaajad. Äh, Eesti, Portugal, Kreeka, Hispaania, Leedu, muidugi aastate ring, lõikes võib see olla erinev me oleme täiesti teadlikud sellest, et me peame palju rohkem tegema peale eh, ja peame ka ennast teada andma rohkem, peame ka eh, eh, rääkima niisugustest mittevastavatest olukordadest, turu läbikukkumistest, üldiselt oleme EFSi saatusega rahul. läbirääkimised peaksid jätkuma ja meie seisukoht on see, et kui midagi pole katki, siis pole vaja ka parandada, nii Äh, ja lõpuks pidin rääkima teile läbipaistvusest ja ettevõtte juhtimisest. et äh, meie oleme muidugi äh, läbipaistvusstandardite ja ettevõtte ausa juhtimise esirinnas see kõik vastab meie ähm, läbipaistvuspoliitikale, mis vaadati läbi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on meie läbipaistvuspoliitika keskendunud rohkem Euroopa Liidu äh, õigustikule ja samuti äh, pettusevastasele võitlusele. me saame aru, kui nõutakse paremat kommunikatsiooni ja läbipaistvust, aga me peame ka tunnistama endale, et pangandusasutustes nagu ka EIB-s on äh, avalikustamisel teatud piirid, eriti kui tegemist on tundliku kliendi infoga. oleme praktikas rakendanud oma äh, uue äh, eksklusiivse poliitika, samuti me, on meil Transparency Internationali hinnangud ja meil on ka äh, äh, veebilehel kõik kirjas, millega me tegeleme, siis Äh, avaldame me ka veebilehel äh, oma personaliandmed ning avalike konsultatsioonide tulemused ja meil on ka kaebuse esitamise mehhanism. ja praegu on meie äh, juhtkonnas ka käitumisjuhend läbivaatamisel ning kokkuvõttes võib öelda, proua esinaine, et meie töö jätkub äh,. Äh, tahame jätkuvalt tulemust saavutada vastavalt oma plaanile, me oleme Euroopa Liidu pank ja hea meelega eh, eh, vahetame teiega ka mõtteid, nii nagu täna pärastlõunal. suur tänu ja härra Pirinski. Thank you, madam chair uh.... aitäh. lugupeetud äh, asepresident Stubb, kolleegid ka mina sooviksin komisjoni liikmete nimel väljendada tänu härra Stuubile, et ta täna siia tuli ning ootan samuti nende finan-, panga finantstegevuse põhjalikku analüüsi. ma usun, lugupeetud juhataja, et see analüüs on väga oluline, võttes arvesse et äh, periood on praegu lõppfaasis, mitmed innovatsioonid, mitmed uuendused äh, sisse toodi, millele viitas ka asepresident. ning see on tähtis ka seetõttu, et meil seisab ees uus programmiperiood, äh, mis toob kaasa uued väljakutsed ja suurema vastutuse pangale komisjon on fookuse suunanud eriti just kolmandale, kolmandat tüüpi tegevustele, millest rääkis äh, president, läbipaistvus, äh, aruandluskohustus äh, seoses panga tegevustega Need on meie tavapärase resolutsiooni teemaks olnud ning parlament kolmandal mail kaks tuhat kaheksateist eh, vastava resolutsiooniga heaks kiitis. sooviksin eh, teiega jagada seda hinnangut, nimelt pank on võtnud praktilisi samme selleks, et eh, rakendada tehtud soovitusi, võtta arvesse seisukohti, mida on väljendatud Euroopa Parlamendi resolutsioonis härra Stubb rääkis ka nendest. ombudsmani soovitused, eksklusiivsusklausel, parlamendi soovitused ning eh, ka käitumiskoodeksi kallal tehtav töö, mis praegu on veel pooleli. sellegipoolest, proua juhataja äh,, sooviksin üles kutsuda ettevaatlikkusele, me ei tohiks jääda rahule praeguste tulemustega, ei tohiks jätta muljet, et, et asjad liiguvad piisavalt kiiresti selleks, et tulla vastu meie kõige suurematele muredele. sooviksingi nüüd neile nüüd tähe-, tähelepanu juhtida. esiteks lõik ühe, üheksakümmend punkt kaheksa resolutsioonist, millest, millele ma varem juba viitasin, milles viidatakse huvide konflikti probleemile ja mainin seda seoses käitumiskoodeksiga, eetikakoodeksiga. parlament on väljendanud tõsist muret selle üle, et et eh, eelmise parlamendi resolutsiooni sätted seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus aprillist kaks tuhat seitseteist, neile ei ole endiselt eh, panga poolt eh, piisavalt üksikasjalikult ja konkreetselt vastatud. rangemad eeskirjad huvide konflikti puhul ning eeskirjad selleks, et vältida korruptsiooni äh, juhtumeid. Euroopa Investeerimispank peab läbi vaatama käitumiskoodeksi selleks, et tagada, et asepresidendid ei vastuta koduliikmesriikides vastava tegevuse eest, kuna sellest eh, võib tekkida pro-, selles võib tekkida probleeme institutsiooni sõltumatusega seoses kuigi võib jääda mulje, et selle küsimusega on hakatud tegelema äh, käitumiskoodeksi punktis üks punkt viis viidatakse sellele, siiski tuleb arvestada ka sõltumatuse küsimust, üldiselt äh, on üld, üldsõnaliselt on siin toodud, et äh, haldusnõukogu peab olema sõltumatu, ei tohi võtta vastu rahalisi kingitusi ja nii edasi, üldiselt on siin selge, ja et see on minimaalne, mida siin nõuda võiks. kuid kon-, huvide konflikt tekib lihtsalt sellepärast, et äh, nõukogu vanemliikmed on otseselt seotud projektide arendamisega oma koduliikmesriigis lõpuks tulen ka nende tulemuste juurde, mida mainiti, aga selline huvide konflikt mõjutab tulemusi negatiivselt. teiseks äh, tahaksin tähelepanu juhtida ühele küsimusele, nimelt äh, kontrollikoja järeldustele kahes äh, järjestikuses dokumendis, mida tutvustati sel aastal. esiteks veebruaris viidati sellele, et komisjon peab reformima seda, kuidas äh, eelarve toimib ning juulis äh, äh, avaldati teine dokument mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastatel kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, milles komisjon juhtis tähelepanu millelegi, mida tegelikult asepresident juba ka mainis, nimelt finantsinstrumentide äh, järjest äh, suurenev kasutamine. kontrollikoda on juhtinud tähelepanu sellele, et komisjoni dokumendis väidetakse, et äh, suurenev finantsinstrumentide kasutamine tekitab äh, mitmeid probleeme seoses läbipaistvuse ja aruandlusega ning need probleemid tuleb lahendada. konkreetselt viidatakse probleemidega, probleemidele sellega seoses, et Euroopa Liit tugineb üha rohkem Euroopa Investeerimispangale, mille peamine tegevus jääb väljapoole Euroopa Liidu eelarve äh, täitmisele heakskiidu andmise menetlusest. seda lugesime juulikuisest dokumendist, Kontrollikoda on äh, dokumendi järeldustes selgelt öelnud, et on seisukohal et kõik Euroopa Liidu ametid peaksid olema auditeeritavad, sealhulgas ka Euroopa Investeerimispank ja tema tegevused, mis ei ole seotud Euroopa Liidu eesarvega, eelarvega. sellest rääkis ka juba asepresident, nimelt äh, viitas äh, sellele, et mitmeid finantsvahendeid kasutatakse üha rohkem mulle tundub, et siin on äh, võimalik äh, põhjalikumaid analüüse teha, võib-olla asepresident saaks äh, öelda oma esialgse arvamuse, kuidas see temale tundub, kas oleks võimalik kaaluda selliseid täiendavaid volitusi kontrollikojale anda sest tähtis on see, kuidas Euroopa Liidu fonde ja eelarvevahendeid kasutatakse ning hallatakse. ning kolmas aspekt, millele ma tähelepanu sooviksin juhtida, on see, kuidas kolmepoolsete kokkulepete kaudu praegu auditeerimist läbi viiakse eh, nelja-aastaste perioodide kaupa. tundub, et kaks aastat eh, on veel äh, praeguse lepingu perioodist alles. seega oleks viimane aeg äh, asuda läbi rääkima järgmise perioodi lepinguid. Äh, asepresident juhtis tähelepanu mitmele tundlikule küsimusele, mis on seotud sellega, kuidas auditeid läbi viiakse nagu, nagu, nagu me teame, on kõrgendatud ootused äh, nii meie kui avalikkuse poolt äh, seoses audititega. samuti tahaksin rääkida millestki, millele härra Stubb samuti vii-, juba viitas, nimelt kaebuste mehhanism, siin on nagu me näeme, juba meetmeid võetud, aga aga arvesse tuleb võtta ka ombudsmani põhisõnumit, nimelt ombudsman tunnustab, et et äh, haldusprobleemide tuvastamine ei äh, ole äh, võimalik, seda ei ole võimalik parandada, aga kindlasti tuleks kaaluda, kuidas äh, seda teha. Äh, ma ei hakka kõiki äh, probleeme mainima, millele ombudsman oma soovituses viitas, aga seal on need selgelt kirjas. ning lõpetuseks veel miski, millele me peaksime tähelepanu suunama, nimelt finantsvahendajad. on tekkinud mure, et pank ei näi äh, vastutavad nende finantsvahendajate eest, keda nad kasutavad. selleks, et vahendid jõuaksid lõplike kasusaajateni, on aga oluline ka selle küsimusega tegeleda. me peaksime olema palju teadlikumad sellest, eh, kas valitud finantsvahendajad eh, on just õiged konkreetsete projektide jaoks. ma ei hakka puudutama tundlikke juhtumeid, näiteks Volkswageni juhtumit, kus eh, on mure endiselt lahendamata sellega seoses, et investeerimispank ei ole piisavalt selgitanud seda, mis juhtus, kuidas ja kuidas see juhtus ei ole tuvastatud äh, algpõhjuseid sellel probleemil ja vastutajaid. ning lõpuks, tulles tagasi laiema pildi ja tulemuste juurde, mida asepresidendi tutvustavad arv, tutvustatud arvud äh, meile näitavad muidugi äh, lepingute arv aasta kohta on üsna muljetavaldav ning see näitab panga aktiivset rolli EFSI üldiselt on saavutanud seda, mida algses kavas ette nähti, aga siiski tuleksin tagasi ühtekuuluvuspoliitika küsimuste juurde. Nende vahvate numbrite taga on siiski väga suured väljakutsed, mis on seotud äh, sellega, et me peame Euroopa-sisestest geograafilistest lõhedest äh, üle saama ja ka sotsiaalmajanduslikest äh, lõhedest asepresident alustas äh, oma ettekannet äh, panga äh, ka seotud väljakutsetega, aga kõige suurem probleem siiski süveneb, nimelt need lahkhelid erinevate regioonide vahel. kui see, ma arvan, et see peaks olema juht printsiip kõigis panga tegevustes, mida arvesse võtta, kuna pangal on aluslepingutest tulenev kohustus pühenduda oma tegevuses eelkõige äh, Äh, sotsiaalmajandusliku ja geograafilise ühtekuuluvuse edendamisele. lähtuvalt investeerimispoliitikast äh, jah, tundub, et need numbrid on väga kenad, aga kui ma ei eksi, siis Bulgaaria puhul on selleks arvuks null ning kui ma ei eksi, siis äh, häirivalt suur hulk kulutusi on seotud endiselt fossiilkütustega aitäh. kolleeg Deutsch, bitte. kolleeg Deutsch ja veel üks kolleeg soovivad sõna saada. köszönöm a szót, eh, tisztelt eh, elnök asszony, köszöntöm. suur tänu, proua esimees. tervitan siin asepresident Stupi. aitäh teile antud info eest. ka mina olen olnud raportöör investeerimispanga aastaaruande osas, aga see ei tähenda, et ma tahaksin investeerimispanga asepresidendiks kandideerida, kohe kindlasti mitte. mul on kolm küsimust. kõigepealt Lääne-Balkani riigid, teiseks Brexit ja kolmandaks küsimused, mis puudutavad EFSit. Lääne-Balkani riigid me teame väga hästi, et maksimaalselt kümme protsenti investeerimispanga laenudest äh,, et neid et maksimaalselt kümme protsenti võib äh, kasutada investeeringuteks väljaspool Euroopa Liitu. me oleme nüüd saanud infot, et kuus Balkani riiki kõik üheskoos on, saavad vähem vahendeid kui Põhja-Aafrika, ükskõik milline Põhja-Aafrika riik, nii et võib juhtuda, et üks Põhja-Aafrika riik saab investeerimispangalt rohkem vahendeid kui kuus Balkani riiki kokku. meile on eraldatud kümme protsenti projekti vahendeid, mida me võime kasutada projektideks väljaspool Euroopa Liitu. ja mina usun, et selle kümne protsendi sees on meil tegemist väga suure geograafilise äh, ebavõrdsusega. tasakaalu seal ei ole. miks? me ei tohiks siin lähtuda mitte ainult äh, turupõhimõtetest või majanduslikest kaalutlustest ilmselgelt on siin ka teisi põhjuseid taga. nüüd Brexit. suur tänu, et andsite meile infot. me ei ole praegu veel saanud äh, lõplikku tähtaega äh, selle kohta või lõplikku infot selle päeva kohta, mil mis päevast Ühendkuningriik on väljaspool Euroopa Liitu. aga kui Ühendkuningriik lahkub, siis kuulub Ühendkuningriik ka äh, selle kümne protsendi hulka ehk siis väljaspool Euroopa Liitu kasutatavad vahendid ehk siis aastast kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks. Ähm, kuidas teie seda näete? ja viimane küsimus EFSI ma loodan, et ei saanud minust valesti aru. ma ei ole nüüd kindel, et kõik minust aru saavad, ma olen jurist, aga see ei tähenda, et ma kõikides valdkondades oleksin ekspert. ma kindlasti ei hakka siin finantsekspertidega pikki arutelusid pidama, aga mis puudutab investeerimispoliitikat ja arengupoliitikat, siis mulle tundub, et EFSI kavas ei, ja ka komisjoni kavades ei ole peamiseks eesmärgiks see, et Euroopa Liidul oleks ühtne kava investeeringute toetamiseks ja nende investeeringute läbiviimiseks. ja samal ajal investeeringute läbiviimisel mängib investeerimispank väga tähtsat rolli. ja ma saan aru, et investeerimispank ei lähtu geograafilisest ebatasakaalust, vaid ainult majandushuvidest, turuloogikast ja siseturuloogikast teiselt poolt Nee, äh, teiselt poolt aga Euroopa Komisjon leiab, et geograafiline ebatasakaal vajab lahendamist. ma ei suuda endale kuidagi ette kujutada, miks Bulgaarias ei ole mingeid EFSI projekte läbi viidud, null protsenti ja teistes riikides on siis inimesed nii palju nutikamad, et saavad neid vahendeid. minu arvates on tegemist tõesti suure ebatasakaaluga, see ei ole hea. on Euroopa institutsioonid siin, parlament, komisjon, nõukogu, mis otsustavad EFSI projektide üle. rakendamine on investeerimispanga kätes ja mina arvan, et tegemist ei ole ainult mitte panganduse küsimusega, vaid meil on konkurentsi küsimusega, vaid me peame üle-euroopaliselt mõtlema ja võitlema tasakaalu nihete vastu. aitäh järgmisele kolleeg Ajala ja palun lühidalt. Eh, aitäh. lugupeetud asepresident Mm, mis on saanud Invest Europe ettepanekust? viimati, kui sellest kuulsin, kuulsin lahkhelidest komisjonis. kas, äh, kas te saaksite ka rääkida sellest, miks Euroopa Investeerimispanga laenud on kõige kallimad Euroopas? Te ütlesite, et äh, Vivis laene on kõige vähem aga idufirmad investeeringutes äh, otsivad ju äh, suurema in-, riskiga investeeringuid ja kui nad Euroopast neid ei saa, siis peavad nad äh, pöörduma Ameerika Ühendriikide poole. ning aastaaruanne, mis on sõlmitud lepingute ja realiseeritud lepingute vahe, väga palju lepinguid äh, sõlmiti, aga mitmed, äh, mitmeid mikrolaene ei antudki tegelikult välja. mikro äh, laenud võimaldavad ju mitmesugust täiendavat tegevust, mis muidu võimalik ei oleks ning lõpuks äh, ütlesite, et projektid, äh, mis äh, nõuandefaasis saavad kaasata juristi ja nii edasi ja nii edasi. mina sooviksin teada, mis on, mitu päeva, nädalat või kuud peab mööduma, enne kui asjad liikuma hakkavad, ütlesite ka seda, et EFSI on kandnud ka kaotusi, mida te sellega silmas pidasite? palun, asepresident Thank you very much uh, for the questions now. suur tänu nende küsimuste eest. püüan neile vastata esitamise järjekorras. kõigepealt äh, raportööri küsimused. Äh, härra Pirinski, kui ma jagan teie küsimused ähm, kolmeks, äh, siis e-, esimene puudutas seda, et asepresident vast-, presidendid vastutavad oma koduriigis tegevuste eest Äh, seda me nimetame geograafiliseks vastutuseks või järelevalveks, selles punktis olen ma teiega nõus. ja me püüame seda oma käitumiskoodeksi kaudu lahendada, seda probleemi. vahel tundub mulle, et äh, alati on võimalik äh, huvide konflikt õhus, kuna kuna need probleemid eksisteerivad, mina olen sellise poliitilise traditsiooniga harjunud, kus äh, me ei sekku väga palju, kui laenutaotlus või kontakt jõuab minuni näiteks Soomest, Rootsist või Taanist või ka Eestist, Leedust või Lätist, siis saadan ma selle edasi vastavatele meeskondadele, kuna ma leian, et meie ei peaks äh, tegelema laenude tehniliste üksikasjadega, vaid äh, tegelema laiema strateegiaga strateegiaga, aga lõpuks muidugi me vastutame kogu selle projekti eest. aga sellega me püüame samuti äh, lahendusele jõuda oma käitumiskoodeksi kaudu. teiseks, äh, teine probleem on sellega seotud äh, cooling off periood, sellega seoses on meil üks huvitav näide mis hiljaaegu aset leidis, nimelt selline olukord, kus asepresident äh, Romanes Colano kutsuti Hispaania rahandusministriks kuna me töötame Euroopa institutsioonis, avalikus teenistuses, siis oli see võimalik, kahjuks pidi ta pärast paari kuud ametis äh, ähm, tagasi astuma, seega selline taganemisperiood oli seal väga tähtis. ma arvan, et taganemisperiood on tähtis, kui ametist lahkutakse, seega on oluline, et äh, sellega kaasneks ka vastav hüvitis no,. Äh, olgem ausad, ma tegelen äh, selle küsimusega väga tihti ja ne-, need eeskirjad on väga ranged, kuna need on seotud mitmete probleemide ja mitmete riskidega, mis sellest tulenevad, kuid, kuid mulle tundub, et meil on õnnestunud neid probleeme üsna hästi alla, hallata, see ei tähenda muidugi, et et kõik oleks alati ideaalne. ning kolmas grupp küsimusi, millega me samuti juba tegeleme viitasite läbipaistvusregistrile, mis oleks institutsioonide vaheline, siin ma pean jääma formaalseks ja ütlema, et äh, mitteseadusandliku institutsioonina ei saa meie sellise registriga liituda. aga me saame sellega koostööd teha nagu teie ka soovitasite, näiteks ombudsman äh, on andnud meile soovitusi seoses läbipaistvusega, mida me oleme ka täitnud ning neljas grupp küsimusi, mis on seotud kaebuste lahendamise mehhanismiga ja vastava poliitikaga. siin rõhutaksin, et üheksandal oktoobril äh, kavatseme vastu võtta äh, läbivaadatud kaebuste lahendamise poliitika, äh, kus vastava üksuse juhil on suurem sõltumatus, täpselt nii, nagu äh, Euroopa Parlament on seda soovinud. ning äh, viimane küsimuste grupp puudutab äh, heakskiidumenetlust kontrollikojaga seoses. Äh, oleksin väga ettevaatlik seoses sellega, kuidas äh, institutsioone auditeeritakse, muidugi me oleme heal meelel valmis kontrollikojaga koostööd tegema ja järgime nende soovitusi, aga mul on veel liiga vara ehk äh, midagi kindlat öelda selles äh, heakskiidumenetluse küsimuses ning lõpetuseks pank Äh, ja nõuete täitmisega seotud küsimused, siin on väga keeruline erinevaid äh, aspekte äh, eristada, me ei tohiks siin kõike päris ühte patta panna. asepresidendina olen ma alati leidnud, et jah, lõpuks on vastutus nende laenuümbrike ees meil aga minu arust äh, vastutavad ka professionaalid ehk pankurid ja töötajad, kes reaalselt nende ülesannetega tegelevad. ja me oleme selle küsimuse, küsimusele sea-, vaadanud selles valguses, nagu siin komisjoniski seda tehakse, oleme nõukogule esitanud küsimuse, et miks te pole seda teinud, kas te olete lahendanud selle probleeme, probleemi, kas nõuded seal on täidetud, kui, mil-, mille alusel arvutused tehakse, kas tingimuslikkus on täidetud, kas see on kindel, on ju, ja nii edasi ja nii edasi võib-olla tulenevalt oma taustast äh, lähenen samas vaimus ning äh, mis puudutab sotsiaalset ühtekuuluvust, siis äh, mina olen kõigest pankur ja see jääb väljapoole minu pädevusi, aga ma olen teiega päri. sageli on olukord selline, et pangad, pankadel õnnestub see üsna hästi, majanduskasvu me näeme, aga näiteks äh, konkreetne pank äh, strateegia rakendamisel ei ole kuigi osav laenude jagamisel ja praegu me näemegi võib-olla, et äh, just sotsiaalse ühtekuuluvuse aspektist ei ole me kõige paremat tööd teinud. härra Deutsch, teie kolm küsimust, kõigepealt Lääne-Balkanit puudutav, kas saame tuua konkreetsed arvud, kolmsada miljonit aastal kaks tuhat seitseteist ning AKV riikides üks koma kuus miljardit. poliitiline loogika, selle kohta küsite samuti üks sõna, sisseränne pärast äh, pagulaste suurt sisserände aastal kaks tuhat viisteist sooviti, et me seoksime need küsimused eelkõige Vahemere piirkonna ja Põhja-Aafrikaga ning seetõttu äh, olemegi äh, va-, vastupanu ERI algatuse teinud äh, ja suunanud rohkem vahendeid just sinna piirkonda. ning äh, küsimus, kuidas me kasutame seda kümmet protsenti kas meil on vaja kasutada seda Ladina-Ameerikas või Aasias või peaksime suunama kõik vahendid Aafrikasse? õiget vastust ehk siin ei olegi võimalik leida, siin tuleb leida tasakaal, aga just sisserännet peaks kõige rohkem arvestama. teine küsimus oli seotud Brexitiga. jah, see küsimus ei ole veel lahendatud, kuna me ei tea, mis meid täpselt ees ootab, aga muidugi töötame me kõigi võimalike stsenaariumitega millest kõige tähtsam on endiselt see, et Brexit äh, reaalselt toimub, äh, Suurbritannia äh, lahkub ning pank toimiks ka selle stsenaariumi puhul üsna hästi, mis on tul-, mis on meie tulevased suhted, millised on Ühendkuningriigi tulevased suhted Euroopa Liiduga pigem näeksin Ühendkuningriiki EFTA riikide seas äh, kui nende kümne protsendi äh, kasutajate seas väljaspool Euroopa Liitu. kaks tuhat ku-, siis kui Brexiti otsus tehti, oli äh, laen, laenude hulk kahe, ligikaudu kaheksa miljardit eurot, pärast seda muidugi ilmselgelt see langes, üks koma seitse kaks miljardit eurot mullu oli laenude maht, miks Ühendkuningriik on üsna turvaline piirkond, kuna see, seda seetõttu, et eh, kui välja arvata mõned juhud eh, lähipinevikust, on enamasti tegemist eh, ohutute laenudega. EFSI tasakaal nelisada kolmkümmend üks miljonit, mitte null aastal kaks tuhat seitseteist üks koma kaheksa miljardit eurot kokku äh, võimendatud investeeringuid. Äh, mõnes mõttes on see võistlus, kes saab äh, kui palju investeeringuid, kui palju see välja paistab. nagu ma ütlesin, siis mitmed projektid on veel poolel ja tegelikult on varieeruvus aastate lõikes ka üsna suur ma tean, et ma olen üsna pikalt veel sõna võtnud, aga sooviksin vastata ka veel ka proua Eala Senderi küsimustele. Invest EU. kõigepealt esitasite küsimuse Invest EU kohta, mis on olnud meie arutelude sisu Euroopa Komisjoniga sel teemal ja ma ei räägi siin ainult äh, sisulistest ettepanek, sellisena, nagu komisjon selle esitas, oli mitmel põhjusel üsna keeruline. esimene põhjus selleks oli see, et ol-, oleks tekkinud geograafiline tasakaalustamatus liikmesriikide vahel, kuna see kuuesambaline süsteem, mille komisjon ette nägi, seda oleks äh, võimatu kasutada äh, Äh, väikeste keskmise suurustega riiklike arengupankade puhul. Need protsendid seega, millega meie tegelesime, oleksid sellest paketist välja jäänud, ainult kolm suuremat riiklikku arengupanka oleksid saanud äh, seda võimalust kasutada selle ettepaneku puhul, mille äh, komisjon ette nägi KFV ja nende partner Itaalias oleksid olnud need pangad edasi äh, juhtimisküsimused ja bürokraatia, meil kulus kuuskümmend aastat selleks, et luua selline pangandusstruktuur, mis oleks suutlik äh, äh, riigikassasid haldama kuussada miljardit, viissada miljardit eurot võlakirjades, selleks, et hallata riske, varasid ja nii edasi ning mis puudutab Montesquieud, siis teil oli õigus, äh, äh, komisjon ei saa tegutseda pangana ja komisjoni ettepanek esimeses invest-, EU äh, ettepanekus oleks nad sisuliselt pangaks muutnud. meil on vaja konkreetseid vast-, konkreetseid pädevusi, konkreetset kava, meil on pank, meil on äriplaan ja me peame seda järgima, me peame teadma täpselt, kui palju raha meil tagatisteks ja laenudeks on, vastasel juhul ei ole me äh, krediidireitingu asutuste silmis tõsiseltvõetavad ega ka eelarve kontrolli komisjoni silmis. oli ka argument, et kas teile siis konkurents ei meeldi, muidugi meile meeldib konkurents, konkurentsiga, konkurentidega meil mingit probleemi ei ole, probleem ei ole selles, meil on lihtsalt vaja selget mandaati, mille põhjal töötada praegusel kujul, praeguses seisus olen optimistlik äh, nendes läbirääkimistes komisjoniga ning ka Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud toovad teatavaid lahendusi. kas tohiksin ühte siiski parandada? meid ei süüdistata kunagi selles, et meie laenud oleksid liiga kallid. meid süüdistatakse selles, et meie laenud on liiga odavad. mitte siin komisjonis kommenteerib proua juhataja. kolmsada kakskümmend kuus miljonit eurot tõukefondidest. kas see on odav? esimest korda kuulen sellist kommentaari, tõepoolest, tavaliselt kritiseeritakse meid selles, et me tõrjume konkurendid eemale. kuna meie tooted on nii konkurentsivõimelised, teised investorid jäävad lihtsalt kõrvale ja tegelikult on see seotud ka EFSiga me ei võta mingeid tasusid EFSI struktuuri kasutamise eest, seetõttu kuussada äh, miljonit äh, kahjumit EFSiga seoses äh, tekkis. EFSiga kasumit teenivad riiklikud arengupangad ja tegelikult ka komisjon seega siin on võib-olla tegemist mingisuguse arusaamatusega, aga väga tore on kuulda ka teistsuguseid argumente. järgmine kord, kui erasektoriga vestlen, siis äh, ütlen, et pöörduge Euroopa Parlamendi poole, nemad leiavad, et meie laenud on liiga kallid. ning muidugi anname me vastust siiski teile samuti. mainisite ka NPL-e, viivislaene ei, ma arvan, et teil on äh, täiesti õigus, iduettevõtted soovivad äh, suuremat riski, sellepärast et ongi meil tütarettevõtte investeeringufond, EIF, mis äh, tegeleb suurema riskiga projektidega kui meie. aga kui me tegeleme EFSiga, siis ka see, selle saavutamine, nende projektide saavutamine Euroopa Investeerimispangas ei olnud lihtne mitmed mu kolleegidest olid EFSi äh, kasutusele võtmise vastu. miks? kuna nende jaoks kujutas see endast liiga suurt riski, nemad leidsid, et äh, on vaja keskenduda suurtele küsimustele, innovatsioonile, taristule ja nii edasi. saalis kõneletakse ilma mikrofonita jah, tõepoolest, me oleme läinud üle sellistelt suurtelt turvalistelt laenudelt üle nii-öelda keskpärastele laenudele saja miljoni euro äh, juurde need jäävad. ja see, siin, ka siin tuleb mängu riskiküsimus, kuidas me seda riski haldame hoolikalt siiski vaatame, et iga finantsvahendaja, keda me kasutame, lähtuks investeerimispanga standarditest. mõned ütlevad, et äh, see takistab äh, nende tegevust, aga meie oleme selles väga põhimõttelised. ning viimane küsimus on seotud äh, sellega, kui kaua aega kulub lepingute sõlmim-, esimesest kontaktist ülekanneteni kont-, esimesest kontaktist lepinguteni jõudmine nõukogus, edasi lepingu allkirjastamine ja vahendite jaga, jagamine, me ütleme, et üldiselt kulub selleks umbes kuus kuud. võiksite öelda ilmselt, et see on üsna pikk aeg, aga see on äh, riskide haldamise osas oluline põhjus, miks ma soovin äh, sekkuda konkreetsete laenude puhul. teen seda alles siis, kui ma näen, et riskianalüüs on tehtud, äh, kalkulatsioonid on tehtud, projekt on põhjalikult analüüsitud ning äh, projektis osalevad kõik need erinevad inimesed, keda ma mainisin, spetsialistid, arstid, insenerid ja nii edasi jõuame lõpuks seit-, ligikaudu seitsmesaja viiekümne leheküljelise äh, dokumendi virnani ja mina pean äh, need siis kõik läbi, peaksin kõik need läbi vaatama ja ütlema, et jah, kuuesajandal leheküljel neljandal real on vist äh, tehtud mingi viga. jah, seda saab ka teha, aga see võtab väga palju aega, sellest need pikad tähtajad. võib-olla kui me jõuame kunagi toimiva intellektitehnikani, siis on võimalik ka lühemaid tähtaegu selles kasutada sama põhjalikkusega. härra Munisteeri, palun, DJ Ekfinist lühidalt. Uh, so thank you very much uh, to Vice President. suur tänu, härra asepresident Stubb, uh, selle teie ettekande eest. Uh, uh, suur tänu austatud parlamendiliikmetele, kes osalesid debatis. ma võin ainult kinnitada seda, mis panga asepresident ütles meie diskussioonid on ausad, kirglikud ja ähm, me usume, et see ongi kõige parem viis tulemuste saavutamiseks. EFSI on meie arvates olnud edukas äh, arvestades seda, et EFSI loodi äh, palju äh, tumedamal ajastul, nüüd Äh, muidugi meil on lahkarvamusi, aga ma olen kindel, et me jõuame kokkuleppele. Äh, InvestEU äh, puhul komisjon haldab riske, sest komisjon vastutab lõppude lõpuks selle parlamendi ees siin. nüüd ainus erinevus seekord on selles, et me ei anna aru mitte ainult EIB-dele, vaid EIB-le, vaid ka kõikidele partneritele, kes osalevad Investius ja loomulikult äh, meil on Euroopa Liidu garantii, äh, mis tuleb siis kas rakenduspartnerilt või EIB-lt. Äh, ühi-, jagatud juhtimine toimub praegu panga ja komisjoni poolt, siis luuakse fond järgmise ra-, finantsraamistiku piires loodame, et me jõuame kokkuleppele, praegu läbirääkimised käivad, ehm, nii nagu EFSi puhul ehm, katsume siis kõigepealt arvudes kokku leppida. Ehm, me mõlemad tunnistame, et InvestEU käib EFSI jälgedes ja Euroopa Investeerimispank suudab Äh, kindlasti äh, ka selle edukalt käivitada, see äh, puudutab nii teid kui ka nõukogud, kui me hakkame läbirääkimisi pidama, loodame, et need kulgevad sujuvalt, tänan. suur tänu, kas raportöör tahab veel sõna saada, kuigi aeg on meil ammu otsas? paari lausega lihtsalt, kõigepealt tahaksin öelda, et ma tõesti hindan väga seda, kuidas asepresident käsitles neid muresid, millest ma rääkisin, usun, et äh, ta on äh, jõudnud asja tuumani ja näidanud üles suurt asjatundlikkust ja mõistmist, äh, saanud aru vajadusest probleemidest üle saada, on avatud. ma sain nüüd kindlust äh, et me suudame leida eduka lahenduse. ka meie poolt äh, suur tänu, kohtume kindlasti veel ja nüüd läheme päevakorrapunkti number kaheksateist juurde, sest seitseteist ja kaheksateist vahetati ära see puudutab ERF-i ja SF-i projekte aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. härra Palko on kontrollikoja liige ja pärast kaheksat minutit võtan teil mikrofoni ära. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. praeguse perioodi jooksul on Euroopa Liit peaaegu kolmsada viiskümmend miljardit eurot eraldanud selleks, et jõuda ühtekuuluvuspoliitika eesmärkideni. nüüd komisjon mm, on püüdnud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkideni jõudma ja kaks tuhat kümme mõisteti, et ühtekuuluvustõhus tuleb äh, parandada, tuleb keskenduda tulemustele. nüüd tuleb vaadata, äh, kas see Euroopa Liit äh, jätkab sellise strateegiaga, kus koordineeritakse ka peale kahe tuhande kahekümnendat aastat kõiki erinevaid programme. nüüd meie muidugi uurisime, kas ERDF-i ja ESF-i projektide seireprotsess äh, äh, programmi perioodil kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani olid suunatud tulemustele. esimeses raporti osas äh, keskendusime me tegevuskavadele, hindasime menetlusi, eriti seda, kuidas valikukriteeriume järgiti, kuidas saavutati Eh, kuidas järgiti paika pandud orientatsiooni, siis hindasime taotlusi. teises osas oma aruandes keskendusime eh, juhtimise kontrollisüsteemidele eh, ning korraldusasutuste ja rakendusasutuste tööle ning ERDF-i e ja ESF-i projektid olid jaotatud kolmeks kõigepealt eh, VKE-de konkurentsivõime, teiseks jätkusuutlik kvaliteet, kvaliteetne tööhõive ja kolmandaks eh, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastane võitlus vaatasime läbi seitsme tegevuskava kakskümmend valikuprotseduuri eh, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Itaalias, Soomes samuti vaatasime läbi ka, kuidas on komisjon tegutsenud seoses seirega ja valikuprotsessiga. üldiselt võib öelda, et äh, valikuprotsess äh, rõhutab äh, väljundit, mitte tulemusi sõltuvalt eesmärkidest on väga oluline keskenduda just tulemustele, aga see on olnud nõrk Ehm, tähtis on kvantitatiivselt tulemuste hindamine ja veelgi enam oli raske hinnata, mil määral Euroopa Liidu ühtekuuluvusrahastamine aitas kaasa eesmärkide saavutamisele. projektivaliku küsimuses olid kasusaajad, potentsiaalsed kasusaajad hästi kursis sellega, kuidas Euroopa Liidult raha saada, korraldusasut-, üritused äh, julgustasid taotlejaid äh, äh, ja said häid suuniseid rahastamise kohta. nüüd protseduurid olid muidugi paika pandud vastavalt tegevuskavadele Äh, tähtis oli äh, vali-, aga väga harva äh, olid seotud valikukriteeriumid tõesti kvantitatiivse näit-, näitajatega projekti tasandil. ainult neli menetlust nõusid tõesti kvantitatiivseid tulemusnäitajaid projekti tasandil, vaatasime kolmkümmend neli mm, projekti taotlust läbi kõik muidugi andsid välja, väljundi kohta kvantitatiivset informatsiooni, ainult neliteist taotlejat avaldasid ka kvantitatiivset informatsiooni eeldatavate tulemuste kohta. me samuti leidsime, et kui korraldusasutused või äh, vahendusasutused viisid hindamise läbi selle kohta, kui äh, äh, või mil määral on projektid elluviidavad, äh, siis see, see jäi nagu ebamääraseks. eeldatavate tulemuste puhul hinnati punktide äh, järgi ainult ühteteist projekti, kõik sõltus sellest, äh, kuidas oli toimunud valikuprotseduur, korraldusasutused arvasid, et äh, et projektid aitavad juba iseenesest programmi eesmärgid saavutamisele kaasa, mm, aga mingit ulatuse hindamist ei toimunud viisteist projekti kahekümnest eh, viidi läbi nii, et see, kes eh, eh, ees, esimene, see sai ka raha. Ehm, nüüd seireprotsessist. okei okay., on monitoring seireprotsessis äh, tuli välja, et süsteemid äh, hakkasid toimima ainult viimases etapis, enamasti sellepärast, et äh, õigusraamistiku vastuvõtmine võttis aega. esimesel kahe tuhande, poolaastal kaks tuhat seitseteist Äh, tuli välja, et IT-süsteemid ei toiminud veel ja siis oligi ähm, seireandmete kogumine ja analüüs raskendatud. nüüd ESF-i kaasfinantseeritud meetmete osalejate informatsioon on vastavalt seadusele klassifitseeritud ehk äh, salastatud ja siis osalejad otsustavad ise, kas nad deklareerivad informatsiooni või mitte. seda tüüpi andmete puhul ei ole lihtsalt võimalik täielikku pilti Euroopa Liidu tasandil saada. väga aeglaselt on ka audit, seiresüsteemide auditeerimine edasi arenenud, see tähendab seda, et ähm, kui avastatakse mingi oht või risk, siis ei ole võimalik korrektiivseid meetmeid võtta nüüd tulemuste läbivaatamine leiab alles aset kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja siis ähm, need sihtmärgid, mis kunagi on seatud, võib-olla ei olegi enam realistlikud, need tuleb läbi vaadata ja uuendada neid. Äh, tähtis on, et tulemusaruande äh, koostamiseks oleks vajalikud muudatused tehtud. seireinformatsioon jääb enamus ikkagi väljundikeskseks ja tulemusreservi äh, infot ei saada. Äh, meie järeldasime, et rakenduskavad OP-d on nüüdseks juba rohkem tulemustele äh, orienteeritud, kuigi väga palju keskendutakse ikka veel väljundile. nii meie soovitused kõigepealt, projekti valik, liikmesriik peaks tagama selle, et võrrelda, äh, võrreldaks taotlejaid äh, vähemalt äh, iga projekti puhul mingi tõelise tulemusindikaatori alusel ja vastavalt siis ka taotluse hindamis ja ka, ja seda tuleb ka kavastada, kajastada taotluse hindamise aruandes. teiseks, projektide seire. liikmesriigid peaksid kaasama ühe või mitu kvantitatiivset tulemusnäitajat äh, grantide andmisse. kolmandaks, komisjon peaks defineerima äh, tulemused üheselt ja lõpuks komisjon peaks parandama äh, aruandlust tulemuste kohta. loodame, et see äh, saab ka teoks aastal kaks tuhat üheksateist. suur tänu. meie raportöör on härra Berinski, pärast nelja minutit võtan mikrofoni ära. suur tänu uh, katsume teha nii, et äh, meid ei pea katkestama. mina usun, et äh, selle eriaruande läbivaatamine, et seda peaks nüüd kasutama selleks, et äh, hinnata, mida tuleks teha, et üle saada sellest probleemist, et tõesti äh, keskendutaks ka tulemusnäitajatele, mitte ainult väljundule, see puudutab äh, vahendeid, vahendite puudust ja seda, mida tuleks teha tulevikus ja nüüd äh, minu arvates peaks komisjon nüüd aktiivne olema selles diskussioonis, sest äh, härra Palko soovitused osaliselt on päris konkreetsed ja puudutavad just komisjoni, kes peaks siis eh, eh, välja töötama näitajad, mille alusel tulemusi hinnatakse, mida peetakse üldse tulemuseks, kuidas kokkulepped sõlmida, kuidas siis seire, eh, järelevalvet teostada ja kontrollida, kas tulemused on saavutatud. nüüd see läbivaatamine, see tulemuste läbivaatamine, performance review, mis leiab aset aastal kaks tuhat üheksateist, toimub äh, kvaliteedi alusel, aga me peaksime ka hindama, milliseid tulemusi on investeeringuid kasutades kvantitatiivselt saavutatud ja ma arvan, et ähm, see raport on väga õigeaegne ja ja väga väärtuslik ja seda tuleks nüüd tulevases töös arvestada. nüüd üks äh, leide oli see, et Ähm, äh, õigusloome viivituste tõttu äh, on tekkinud ka programmitöös äh, lünki. lihtsalt ähm, ei jõutud kõiki küsimusi korralikult läbi vaadata, selle tõttu jäädi hiljaks ja ähm, ma hea meelega annaksin oma viimase minuti kellelegi teisele, kes soovib kommentaar, kommenteerida. suur tänu, komisjon ja härra Preska jällegi neli minutit. Äh, suur tänu, aitäh ka äh, kontrollikojale ja raportöörile. loomulikult tervitame seda, me oleme kõik huvitatud sellest, et, et äh, maksumaksja raha kasutataks maksimaalselt ja väärtuslikult. nüüd äh, ma saan aru, et osa küsimusi oli esitatud komisjonile, aga enne äh, äh, kui ma räägin sellest, mida komisjon on teinud, tahaksin kaks üldmärkust teha. kõigepealt me oleme loomulikult huvitatud sellest, et orienteerutakse tulemustele ja sellepärast ongi ERDF ja Sotsiaalfond loodud ja järgmisel aastal toimub nende tegevuse hindamine. ma ütleksin isegi, et ma ei ole teadlik ühestki liikmesriigist, kes äh, äh, äh, töötab nii, et, et läbi vaatamata käigus tuleb välja, et tulemusi ei ole saavutatud, siis tuleb raha anda kuhugile mujale, kus saavutatakse paremaid tulemusi. aga kontrollikojal oli õigus selles suhtes, et me ei räägi tulemustest, me räägime tulemusraamistikust ja väljundist output. ma seletan, miks Mi,. mida me regionaalfondis teeme, meil on infrastruktuuri projektid, ma ei pea teile seletama hakka, hakkama, et ühe maantee ehitamine võtab aega. aga kui te ütlete, et et on vaja kohe hinnata, millised tulemused äh, on siis, äh, tuleb, peab teadma, kuidas liiklus on muutunud oluline on see, et me tahame regioone ühendada, et ühendused oleksid paremad, et hakkaks majandus arenema, see kõik võtab aastaid aega. seega on illusioon, kui me usume, et rakendusperioodil saab juba aru, millised on tulemused. me saame aru, et tulemusi tuleb hinnata, aga seda tuleb ekspost hindamise käigus teha. Eh, eh, siis on näha, kas programm on hästi toiminud või mitte. programmi rakendamise ajal veel see ei selgu. nüüd need soovitused, mis puudutavad komisjoni, enamus on nendest juba ähm, täitmisel. nüüd kui, kui räägitakse sellest, et meil ei ole ühiseid tulemuste hindamise näitajaid, peale kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleme defineerinud juba mm, kindlaks määranud äh, need näitajad, mis lähevad ka määruse projekti, aga need puudutavad kasusaajat. näiteks kui VKE saab toetust, siis mm, tahame teada, palju töökohti näiteks loodi, aga loomulikult me teame, et äh, äh, lisaks rahale mõjutavad ühe ettevõtte kasvu ka muud tegurid. nüüd teine, teine soovitus, liikmesriikide seiresüsteemi usaldusväärsus. siin tahaksin öelda, et seiresüsteemide kontroll on mõtestatud ainult siis, kui ähm, teil on piisavalt andmeid selle kohta, kuidas projekte on ellu viidud. programmiperioodi algusel see ei olnud loomulikult võimalik, nüüd on ja sellepärast alustasimegi juba äh, auditeerimisega ja mitte ainult sellepärast, et seiresüsteemi usaldusväärsust kinnitada, aga ka selleks, et välja tuua lünki ja parandada neid, kui vaja ja järgmise aasta tulemuste läbivaatamine äh, kujutab endast seda, et liikmesriigid peavad meile esitama need äh, oma soovid, mida on vaja muuta mm. Mm, me ootame neid andmeid, me tahame, et ainult tõesti põhjendatud juhtudel hakatakse muutma tulemuse hindamise kriteeriume. täpselt neli minutit, raportöör ei soovi rohkem, siis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, aitäh Kontrollikojale ja läheme nüüd päevakorrapunkti number seitseteist juurde, sest kaheksateistkümne võtsime just äsja läbi kontrollikoja eriaruanne Aafrika rahu ja julgeolekustruktuur ja kontrollikoja liige Juhan Part saab nüüd sõna kaheksaks minutiks ja siis võtan mikrofoni ära uh,. Thank you very much, madam chair uh, honor.... aitäh, proua esimees, lugupeetud liikmed. European Court of Auditors main conclusion about kontrollikoja põhiline järeldus uh, selles küsimuses on see, et Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur struktuur tuleb üle vaadata. mõju on olnud siiamaani väike. see võib kõlada küll rängalt, aga see on ainus võimalik järeldus. lubage mul seda selgitada. kõigepealt äh, räägiksin natukene Aafrika rahu ja julgeoleku küsimusest. me kõik teame, kui kompleksne on olukord Aafrika mandril. tegemist on suure mandriga, kus elab üks koma kolm miljardit elaniku ja rahvastiku arve äh, kasvab viiskümmend kolm riiki, sada kaks, tuhat kakssada kuni kaks tuhat keelt, seitse tuhat kolmsada äh, vägivaldset konflikti aastal kaks tuhat seitseteist. sõdade arv on tõusnud dramaatiliselt seitsmelt kümnele võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist kahjuks äh, hoolimata doonorriikide ja teiste partnerite, kaasa arvatud Euroopa Liidu pingutustest, selliste vägivaldsete konfliktide arv ei ole väga palju vähenenud. on terve rida põhjuseid nendele konfliktidele Aafrika mandril. riikide nõrkus on üks äh, põhilisi ähm, äh, põhjusi sellele, et olukord ei, ei ole hea ja ebaturv- ja on ebaturvaline. põhilisteks otsustajaks on rahu ja julgeoleku nõukogu Aafrika Liidus ja seal esi-, esindatud riigid ei ole just kõige paremad põhiseadustest kinnipidajad, nii et on väga lihtne lihtne neid nõrkusi välja tuua, aga kui välisabiga soovitakse lahendusi leida, siis kõigepealt tuleb hakata aru saama, mis on probleemide põhjused. mida keerulisem on olukord, seda rohkem tuleb äh, keskenduda strateegiale, mis pakuks välja paremaid lahendusi vähem lahendusi võib olla parem siin on öeldud juba, et on sekkutud ja liiga vähe on keskendutud, samamoodi tuleb mõelda selle peale, kas tuleb piirkondlikul või riiklikul või ähm, rahvusvahelisel tasandil võimekust äh, tugevdada, just sellepärast on küll väga palju panustatud, aga samal ajal lahendusi ei ole leitud. toome põhiliselt välja selle, kui tähtis on tõeline võimekuse suurendamine millega on võimalik vähendada konfliktide ja sõdade arvu Aafrikas. see tähendab seda, et tuleb julgeolekuvõimekust suurendada ja selle kaudu siis äh, ka ennetada kõiki julgeolekuprobleeme. me nägime, et Euroopa Liit ei ole väga palju aidanud oma toetusega kaasa ju-, võimekuse tõstmisel, aga samal ajal see peaks olema välisabi kõige tähtsamaks eesmärgiks, kui me tõesti soovime ka mõjusid saavutada. millised on meie raporti järeldused? Neid tahaksin välja tuua kolm. kõigepealt rahu ja julgeolekustruktuur, siin on vaja omanditunnet kohe algusest peale aastast kaks tuhat kaks, nii et me räägime praegu viieteistkümnest või kuueteistkümnest aastast kohe algusest peale ei ole olnud tegelikult äh, omanikutunnet ja seetõttu ei ole tegevus olnud jätkusuutlik. rahvusvahelised doonorriigid on üritanud äh, küll midagi ette võtta, aga siiamaani ei ole nad olnud äh, edukad ja me toome siin ka näiteid aruandes. tõeliselt ennast omanikuna tundvad riigid peaksid olema Aafrika riigid, aga kahjuks see nii ei ole Euroopa Liit ei ole siiamaani panustanud Aafrika Liidu ja Aafrika riikide omanditundesse, vaid on selle küsimuse edasi lükanud ja pigem operatiivseid kulusid, tegevuskulusid rahastanud. see tähendab seda, et ei ole olnud koostööd ja ei ole kuidagi mõeldud selle peale, kuidas doonoriikide toetust lõpetada teiseks, Euroopa Liit on toetanud erinevaid rahu- ja julgeolekustruktuuri meetmeid, aga väga palju on olnud puudu poliitilisest pühendumusest ja rahastusest. millised need erinevad meetmed ja võimekus siis on? esimene võimekuse pakett puudutas konfliktide ennetamist ja haldamist seal on tegemist äh, nõunike organiga, mille, mida ei ole piisavalt rahastatud ja kõikide nende aastate jooksul on neil olnud äh, ainult üks inimene abijõuna. teiseks Äh, eksperdid on öelnud, et siiamaani tehtud töö ei ole tõhus. näiteks see, et varase ennetuse ja varase vastus, vastu, varase reageerimise vahel on väga suur lõhe ja on ka erinevused riiklikel, piirkondlikel ja üleaafrikalisel hoiatussüsteemil. rahu ja julgeolekustruktuur on väga nõrk Aafrika Liit ei ole seda piisavalt rahastanud ja kahe tuhande kümnendal aastal doonorriigid otsustasid, et nad hakkavad põhilisi tegevuskulusid rahastama. ei ole varustust, ei ole eh, inimesi ja seega ei saa rääkida siin piisavast julgeolekust. peale selle tuleb eh, tagada ka eh, kriiside haldamine. siin on erinevaid probleeme ka kriisinõukogu töös siin on väga karmikäelised juhid, mis äh, on ka nõukogu liikmed ja teevad näo, nagu nad tegeleksid inimõiguste küsimusega. peale selle paljudes riikides ei ole ka poliitilist tahet tegeleda küsimustega, mis nende arvates ei ole nende huvides või nad ei soovi ka mõnda teist äh, riiki nimeliselt häbimärgistada. Aafrika Liitu äh, reserve, et neid ei ole siiamaani praegusel hetkel äh, moodustatud, samamoodi ei ole ka nende kommunikatsiooni ja informatsioonisüsteem praegusel hetkel veel töös ja neil ei ole võimalik truppe kiiresti kokku kutsuda. mis puudutab konfliktijärgset ülesehitustööd, viimane rahu- ja julgeolekustruktuuri hinnangu raport ütleb, et see on kõige vähem välja arendatud element. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli viis sekkumisjuhtumit, ainult üks nendest oli osaliselt äh, edukas, teiste puhul on praegu veel midagi öelda liiga vara. meil on siin tõesti erinevaid probleeme, kõigepealt äh, finantsinstitutsioon, võimekus äh, Aafrika Liidu ja piirkondlike ähm, institutsioonide puhul on nõrk ja seda tuleb tugevdada. peale selle teatud probleeme ei soovita poliitiliselt tõstatada ja samamoodi ei soovita teha ka paremini koostööd. peale selle ei ole mitte mingit heidetutusmeedet ja neljandaks Aafrika Liidu ja piirkondlike organisatsioonide äh, koostöö tuleks täpsemalt paika panna, eriti mis puudutab lähimuspõhimõtet. ja mida me siis soovitame? ausalt öeldes soovitame kolme asja. tuleb olla realistlik, tuleb Aafrika riikide omanditunnet suurendada, Euroopa Liidu sekkumist äh, tuleks alati väga põhjalikult analüüsida just jätkusuutlikkuselt realistlikkus peaks olema tõesti meie põhiliseks äh, põhimõtteks, kui me vaatame, mida, millisel tasandil välja arendada. me soovitame kiiresti Euroopa Liidu toetust muuta, et me ei rahastaks tegevuskulusid, vaid toetaksime võimekuse tõstmist. Aafrika Liidu liikmesriigid peaksid ise võtma üle rahu ja julgeoleku struktuuri juhtimise, see tähendab seda, et äh, nemad peaksid ka tegevuskulusid rahastama. siin on null koma kahe protsendi lõivuplaan selleks, et leida lahendus Aafrika Liidu liikmesriikidele, selleks et nad saaksid Aafrika Liidu operatiivkulusid ise rahastada, aga ikka on veel väga palju kul-, küsimusi, mis jäävad lahtiseks. võib-olla oleks tõesti hea, kui kontrollikoja liikmed tõesti üritaksid enne siia tulekut kaheksa minutiga vaadata, kas nad saavad oma teksti ette loetud või mitte. härra Javor, palun järgmisena meie raportöörina. Thank you very much, Chair um.... aitäh. suur tänu kontrollikojale selle suurepärase raporti eest ja suur tänu ka selle järelduste esitlemise eest. raport räägib siis Euroopa Liidu toetused Aafrika rahu ja julgeolekustruktuurile, nagu siin öeldi, aastast kaks tuhat kaks. tegemist on pikaajalise strateegiaga, mis puudutab rahu ja julgeoleku probleemide lahendamist Aafrika mandril tulemusele suunatud eelarvestamisest lähtudes ma toetan kõiki neid küsimusi, mis edastati, et kas Euroopa Liidu eelarve oli hästi korraldatud äh,, abi oli hästi korraldatud, kas saavutati eesmärke ja kas seda rakendati hästi. nüüd äh, üle saja miljoni on siis nüüd antud seda toetust, aga ma ei saa öelda, et me saaksime selle tulemusega rahul olla Äh, nii nagu ütles ka Kontrollikoda lugedes nüüd ridade vahelt ja tegelikult siit ettekandest tuli ka väga selgelt välja tugev kriitika selles osas, äh, mida on tehtud ja kuidas see rahu ja julgeolekustruktuur on üles ehitatud. kõigepealt Euroopa Liit ei kasutanud oma vahendeid selleks, et pikaajalisi eesmärke saavutada või et aidata äh, rahu ja julgeolekustruktuuril iseseisvaks muutuda. Euroopa Liidu eelarve, nagu siin mõiste, nagu siin ka öeldi, oli mõeldud selleks, et maksta näiteks palkasid ja seega ei tunneta Aafrika Liidu riigid, et nemad ise oleksid kogu selle projekti taga. ja sellepärast peaksid Aafrika Liidu liikmesriigid ise kandma tegevuskulusid ja peale selle praegusel hetkel rahu ja julgeolekustruktuur on siia, toetub liiga palju doonorriikide abi, ja see ei saa olla meie eesmärgiks. siin toodi ka välja, et äh, läbi vaadatud neljateistkümnest projektist ainult kaks näitasid äh, mingeid eesmärke, üks üldse mitte, viit oli väga raske hinnata, ma tõesti ei ei leia, et see oleks midagi, mida me soovime näha, kui räägime Euroopa Liidu rahade kasutamisest äh,. aruanne tek-, tekitab muresid äh, ja mul on väga hea meel selle raporti üle, nüüd tõesti eh, peab, eh, peavad Euroopa Liidu institutsioonid hakkama täitma kodanike huvisid ja kasutama maksumaksja rahu nii, maksumaksja raha nii, et eh, Aafrika riigid ise oleksid rahu ja julgeoleku struktuuri taga ja Euroopa Liidu toetus ei tohiks olla toetus äh, tegevuskulude katmiseks, vaid võimekuse suurendamiseks. me peame toetama pikaajalisi eesmärke ja me peaksime parandama ka projektide läbiviimist ja tõhusust ning siit on väga selge sõnum kontrollikojalt ja see peaks olema ka parlamendi selgeks sõnumiks, et väga palju on vaja veel parandada selle Aafrika rahu ja julgeolekustruktuuri osas, sest ma arvan, et tegemist on väga tähtsa küsimusega. julgeolek ja rahu Aafrika mandril on ülitähtis Euroopa jaoks, nii et me ei saa oma raha kulutada ebatõhusalt, aitäh. nüüd komisjon ja härra Stauspool, palun neli minutit. aitäh, esimees, aitäh ähm, härra Partsile, härra Javorile ja ka kontrollikoja liik-, eh, kontrollikoja meeskonnale selle raporti eest. me leiame, et Euroopa Liidu toetus on tegelikult rahu ja julgeoleku olukorda Aafrikas aidanud parandada ja kuigi kõiki eesmärke ei ole süstemaatiliselt saavutatud, siis Euroopa Liidu toetusel on siiski selge mõju. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal seitsekümmend kaheksa protsenti vahenditest äh, mida kasutati vägivalla vähendamiseks, oli kas edukas või osaliselt edukas selleks, et konflikte lahendada. muidugi saan aru, mida siin öeldi äh, kontrollikoja poolt ja parlamendiliikme poolt, et äh, et vägivaldsete konfliktide arv on tõusnud ja see ei ole hea, aga see ei tähenda seda, et Aafrika rahu ja julgeolekustruktuur ei ole keskendunud siiski äh, kõige põhimatele küsimustele. meil on siin neli erinevat sammast rahu ja julgeolekustruktuuri puhul ja selle struktuuriga on Aafrika Liit saanud välja töötada meetmed, mida on vaja selleks, et tagada ka rahastamise jätkusuutlikkus ja aastast kaks tuhat kuusteist tegevuskulusid üha rohkem kasutavad siis Aafrika Liidu, katavad Aafrika Liidu liikmesriigid. siin on tõesti väga palju äh, erinevaid äh, soovitusi tehtud, me oleme nendega nõus ja oleme hakanud neid rakendama. siin on selged prioriteedid koos liikmesriikidega paika pandud ja ka välisteenistusega ja see on tõesti Euroopa Liidu huvides, nagu siin öeldi, et me peame toetama, et Aafrika ise leiaks lahendusi oma rahu- ja julgeolekustruktuurile selleks, et stabiliseerida Aafrika mandrit tegemist on pikaajalise pingutusega ja sellepärast ei saa tulemusi mõõta kohe operatiivselt äh, me panime prioriteedid paika äh, rahu ja julgeolekustruktuuri tegevuskavadega aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja selle tegevuskava rakendamist äh, siis ka toetusprogrammiga toetatakse, me peame tõesti Aafrika riikide vastutust suurendama nii poliitiliselt kui ka rahaliselt ja sellepärast me toetame ka Kabaruga protsessi ning äh, CO kahe äh, lõivu sisseviimist. Euroopa Liidu liikmesriikide toetus on suurenenud Aafrika liidu rahu- ja julgeolekustruktuuri rahastamist me järgnevatel aastatel aga lõpetada ei saa, me peame lihtsalt hoolitsema selle eest, et äh, abi oleks tõhusam. nüüd vastutus ja jätkusuutlikkus on äh, nii võimalus kui ka poliitiline valik. meie saame toetada rahu ja julgeolekustruktuuri ei ole mitte mingit põhjust äh, seda rahastamist lõpetada, kui komisjon, liikmesriigid ja välisteenistus äh, jätkavad ja toetavad selle toetuse andmist. me saame aru, et äh, me lähtume siin tulemustest ja vältima tagasiulatuvat rahastamist. kontrollikoda on seda ka välja toonud kui probleemi. meil on vaja ka öö, kontrolli ja hoolitseda selle eest, et rahastus oleks järjekindlatel põhimõtetel. me oleme nõus selle ettepanekuga ja töötame selle kallal. ma arvan, et lõpetan, sest rääkisin niigi juba minuti rohkem. no tegelikult pidasite küll päris hästi kõneajast kinni. veel kord raportöör Javor, palun. ei soovi enam sõna saada, suurepärane jah, okei okay,, just really very short. siiski, hästi lühidalt, ma, mul on hea meel näha, et programm on olnud edukas, aga ma tõesti loodan, et komisjon saab aru nendest kriitikanooltest, mis on kontrollikoja raportis kirjas. me peame leidma lahenduse, kuidas nende programmide tõhusust suurendada. ja ma tõesti loodan, et me leiame ühise lahenduse selleks, et seal Aafrika rahu ja julgeolekustruktuuri tõhusust parandada. aitäh! aitäh, ka mina olen samal arvamusel, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, suur tänu kontrollikojale ja komisjonile. nüüd ma palun saalist lahkuda kõikidel, kes äh, ei tohi osaleda kinnisel koosolekul ja tehnilistel, tehnikutel palun nüüd ka äh, Äh, internetiülekande lõpetada. meil on veel üks punkt ja tõlgid töötavad täpselt kaheksateist kolmekümneni, et tõesti palun lahkuge kiiresti